lugupeetud kolleegid, tere tulemast jälle kõigile, tahaksin ka meie külalistele, härra Pierce Donahue, äh, TG Connecti direktor ähm, ja ähm, brigaadikindral Vassili Sabinskile, äh, kes on äh, Euroopa mm, Liidu sõjalises peastaabis äh, Äh, öelda tere tulemast, et äh, me oleme korduvalt tegelenud siin küberjulgeolekuga ja me täna tegeleme siis ka nende probleemidega, mida tekitab 5G äh, võrgustiku arendamine Euroopas. me kõik teame, millised on majanduslikud võimalused, mida pakub 5G ja sel hetkel, kui 5G Äh, käivitamine Euroopas on lähedal ja üleminek 4G äh, võrgult 5G võrgule tähendab tõelist süvitsi minevat paradigma muutust, on väga oluline, et me oleks äh, väga teadlikud nõrkustest ja ohtudest, mis seonduvad selle uue tehnoloogia juurutamisega. 5G ei tähenda Äh, lihtsalt seda, et andmemahud suurenevad, tegemist on tehnoloogiaga, mis tugineb hoopis teistsugustele tehnoloogi-, tehnoloogiatele kui va-, eelmised tehnoloogiad ja seal on ka hoopis teistsugused probleemid. ei ole mingit kahtlust, et 5G äh, juurutamine tähendab ka suuri väljakutseid äh, julgeoleku vallas, nii välisjulgeoleku kui vallas kui ka mm, kaasnevad sellega suured võimalused maailma areenil me juba kuid ootame, et näeme, et Ameerika ametivõimud on väljendanud muresid sellepärast, et nad kaotavad tehnoloogilise üleoleku äh, teistele riikidele, eriti Hiinale 5G arendamisega seoses USA on suurt survet avaldanud äh, Euroopale selles valdkonnas. nii et meil on väga palju põhjuseid, miks me oleme valinud selle teema tänase koosoleku jaoks. härra Donahue, komisjon on äh, selgelt öelnud, et riikidel on õigus äh, mitte sõlmida riigihankeid äh, pakkujatega, lähtudes riikliku julgeoleku ähm, põhjendustest ja komisjon on ka ähm, tööriistakasti ähm, nii-öelda äh, Äh, välja pakkunud hindamiste läbiviimiseks ning äh, volinik Thierry Breton äh, kuulamisel Euroopa Parlamendis rääkis juba ka 6G-st, rõhutades, et oluline on kaitsta, muu, transformeerida ja, ja tulevikku vaadata, nii et äkki te saaksite rääkida, kuhu me oleme Euroopa analüüsiga jõudnud 5G-ga seonduvalt ja äh, kindral Sablinski, väga tore oleks, kui te räägiksite meile sellest, mida tehakse Euroopa Liidu peastaabis selleks, et liikmesriikide seisukohad üksteisele läheneksid ja meil oleks vaja ka aru saada, et millised on need koordineerimismehhanismid, mis on komisjoni juures loodud. kõigepealt annan sõna äh, komisjonile ja härra Tanakijule. aitäh tere päevast kõigile, lugupeetud saadikud, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh, et võimaldate mul rääkida sellest olulisest teemast, ma eeldan, et teil on olemas teadvad, teatavad tingimused, palun siis äh, andke märku, kui äh, ma lähen liiga tehniliseks äh, järgne-, oma küsimustes, aga Äh, juba tükk aega on äh, räägitud 5G võrgustikust, äh, võttes arvesse selle väga olulist mõju majanduslikult ja sotsiaalselt, aga sellel on väga suur mõju ka Euroopa Liidu konkurentsivõimele ja see oli aluseks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal käivitatud 5G tegevuskavale, tagamaks seda, et meil oleks võimalikult hea raamistik 5G juurutamiseks, et ähm, eesmärgiks oli peaaegu samaaegne käivitamine 5G teenuste puhul kõigis äh, liikmesriikides, mis algaks sellel aastal ja siis kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks oleks see levinud kõigisse liikmesriikidesse, see on muidugi ambitsioonikas eesmärk. seda eesmärki, seda tegevuskava loodi eeldades, et 5G on ähm, täiesti uus, et see ei ole lihtsalt kiirem 4G, vaid tegemist on täiesti teistsuguse ülesehitusega tehnoloogiaga, tegemist on platvormiga, tagamaks seda, et meil ei ole lihtsalt kiirem tehnoloogia, vaid et meil on ka väga palju su-, või, suurem võimalus äh, hallata suuremaid andmemahte, Äh, ja et meil on ka palju suurem tehnoloogia usaldusväärsus, signaali usaldusväärsus, aga ka äh, andmete edastamise usaldusväärsus ja latentsus ähm, on väiksem, et andmed kantakse üle kiiremini et see on siis äh, see, mida 5G saab teha, see mõjutab kõiki majanduse valdkondi, mitte ainult IKT sektorit, vaid transporti, tervishoidu, äh, trans- ja põllumajandust, äh, meelelahutust ja nii edasi. see mõjutab robootika toi-, toimimist tehastes, see aitab osutada tervishoiuteenuseid ja muudab energeetikasektorit ja nii edasi. aga kuna see võib mängida nii suurt rolli, on hiljuti tekkinud suurem arusaamine sellest kriitilisest tundlikkusest, mida selline tehnoloogia tähendaks ühiskonna ja majanduse jaoks ja samal ajal on järjest rohkem räägitud ähm, julgeolekust ja sellest, et osad 5G äh, väärtuslahela tarnijad asuvad väljaspool Euroopat ja sellepärast me räägime praegu julgeolekust, 5G äh, julgeoleku mõjudest, me räägime loomulikult äh, ka nendest märkimisväärsetest edusammudest, mida 5G ähm, võib võimaldada, näiteks parem krüptograafia, aga loomulikult kolmandal detsembril nõukogus võeti vastu äh, järeldused 5G äh, äh, mõjude kohta Euroopa majandusele ja riskide kohta, mis sellega seonduvad. me vä-, tervitame väga neid järeldusi, mis seovad 5G majandusliku olulisusega, aga vaja on tagada ka see, et meil on selge arusaamine Euroopa strateegilisest autonoomiast ja Eh, sellest, et oleks eh, ka 5G eh, riistvara tarnijad olemas, see sõltub ka, see, see mõjutab ka geopoliitikat, kuna 5G teemad on poliitiliselt väga kõrgele tasemele jõudnud tegevuskavas. ja võttes arvesse neid järjest suurenevaid julgeoleku väljakutseid eelmise aasta märtsis vastusena ülemkogule komisjon äh, tuli välja soovitustega 5G võrgustiku jaoks äh, kogu Euroopale ja mm, ja esimese sammu äh, tegid liikmesriigid, koostasid oma 5G taristu riskihinnangud, seda tehti komisjoni toetuse ja tehnilise abiga ja Euroopa Küberturbeameti ENISA toetusega ja me teeme koostööd liikmesriikidega koordineeritud Euroopa Liidu äh, riskihinnangu koostamiseks, mis avaldati oktoobris kaks tuhat üheksateist ja järgmine samm, nagu esinejana juba ütles, on see äh, tööriistakast, mida me praegu lõpule viime äh, liikmesriikidega. nii et nüüd ma lühidalt kirjeldasin teile siis seda tööd, mis me oleme teinud ja see tähendab seda, et me oleme tegelenud julgeoleku tehniliste aspektidega juba mõnda aega, meil on 5G Mm, avalikkuse ja erasektori partnerlus, tegemist on teadusuuringute programmiga praeguse raamprogrammi raames ja seal on tõesti ka programmid, millega liikmesriik, milles liikmesriigid on osalenud, on tegeletud selle teemaga julgeoleku töörühmas, aga veelgi olulisem on see, et tööstus teeb meiega kaastööd erinevates projektides, 5G Ensure programm on meil olemas, kus tegeldakse riskihinnangutega, riskipõhise lähenemisega tuvastatud äh, ohtude osas. ja nüüd, kui meil on see etapp, meil on äh, ohuhinnangud olemas Euroopa ja liikmesriikide tasandil, siis liikmesriikides oli olemas üksmeel, et vaja on teha koostööd ja selge oli ka see, et liikmesriigid võtavad seda teemat väga tõsiselt. ja see on olnud praeguse töö aluseks praegu me siis äh, määratleme nii-öelda leevendavate meetmete tööriistakasti, tegemist on tehniliste meetmetega, mida operaatorid ja eriti liikmesriigid saavad kasutada äh, tuvastatud ohtude jaoks ja riski hin-, äh, taseme jaoks, mida on hinnatud. see tagab selle, et Euroopa räägib ühe hääl, ühel häälel 5G julgeoleku küsimustes ja liikmesriigid teevad koostööd, meie jätkame koostöö tegemist nendega seda tööd tehakse eh, võrgu ja infoturbe direktiivi koostöö töörühma raames ja see koostöö on olnud väga hea. me peame tegelema eh, taristu turvalisusega, millest 5G, millel 5G, 5G-st kasu on, aga me peame võtma arvesse seda stat-, strateegilist rolli, mis 5G-l olema saab, peame tegelema sellega, et kuidas me saame tagada selle, et Euroopa osapoolejad oleksid äh, tarneahelas igal tasandil olemas. et me teame, et kolm kõige suuremat äh, võrgu äh, seadmete pakkujatest on eurooplased ja me oleme väga uhked selle üle ja toetame sel, sellist olukorda, aga globaalses kontekstis ei ole see mingi tagatis, et meie edukus jätkub ja et äh, seadmed on äh, ta-, saadaval, me peame äh, tegelema tehnoloogiate ja komponentide turvalisusega, mis on praeguse ja tulevase digitaalse taristu selgrooks ja üks olulistest asjadest, millest me räägime siin allkomisjonis, on sertifitseerimine ja standardimine. et vaja on hinnata äh, Äh, igasuguste tehnoloogiate äh, ja nende tehnoloogiakomponentide ohtusid ja julgeolekutaset. meil on juba koordineeritud riskihinnang, mis on avaldatud ja seal on tuvastatud äh, julgeolekuohud, aga küberturvalisuse sertifitseerimine on väga oluline protsess, me väga rõhutame seda, kuna me mõistame, et see protsess on piiratud, kui tegemist on strateegilise kriitilise taristuga, nii et liikmesriigid ENISA-s teevad meiega koostööd, äh, tagamaks, et äh, see töö ära tehakse, ENISA-s käib ka töö seoses sertifitseerimisega, see on asi, mida me prioriteer-, prioriseerime, teeme koostööd ka operaatoritega ja nendega kes tegutsevad näiteks energeetikasektoris või finantsteenuste sektoris kus on äh, ka omad kriitilised ohud, aga seal on ka väga palju huvi selle tehnoloogia arendamise vastu ja selle vastu, et see mm, turvalisus oleks garanteeritud. nii et äh, tõesti on võimalusi, kuidas tegeleda julgeolekuohtudega ja kuidas äh, tagada ähm, standardimiseks vajalik, vajalikud referentsid kõigile, kes tegutsevad äh, selles valdkonnas. esinaine palub rääkida veidi aeglasemalt. Äh, härra Tanel, ma vabandan äh, tõlkide ja osalejate eest, et ähm, iirlaste probleem on, et kui me räägime millestki erutavast, siis räägime liiga kiiresti, aga aitäh, et mulle meelde tuletasid seda vajadust komisjon väga tihedalt on kaasatud ka üld, ülemaailmsesse standardimisse menetlusse eh, selleks, et teid eh, segadusse ajada. Eh, see standardimine toimub töörühmas nimega 3GPP, sellepärast et kuna see töörühm alustas tööd aastaid tagasi ja ei ole lõpetanud tööd, me oleme Euroopa osapooli toetanud selles protsessis ja toetanud seda protsessi ennast, kuna ja selle tulemusena on terve rida Euroopa firmade omanduses olevaid patente, mis äh, käivad 5G tehnoloogia kohta, see tähendab seda, et meil on aktiivne roll selle tehnoloogia väljakujundamises, aga kuna te küsisite mult ka 6G kohta äh, ja selle kohta, mida ütles volinik Breton, siis selge on see, et äh, vastavalt sellele, kuidas tehakse koostööd tööstuse ja liikmesriikidega seoses standardimisega, siis me loodame äh, et liikmesriigid ähm, äh, survestavad spektri äh, äh osas ja äh, 5G äh, võrgu juurutamisega seoses, see ei ole iseenesestmõistetav, aga me peame keskenduma samal ajal ka järgmise põlvkonna tehnoloogiale. mõned on öelnud, et, äh, et me ei ei peaks sellist arutelu olema, kui me ei ole 5G-d veel näinud, aga see on tegelikult veelgi rohkem seotud äh, pikaaegse tehnoloogilise suveräänsusega ja sellega, et Euroopa oleks eesrinnas kriitiliste tehnoloogiate arendamisel. et 5G ähm, puudutab kõiki neid sektoreid, millel on ka väga palju vajadusi, mis lähevad kaugemale klassikalisest telekommunikatsioonimudelist, eriti mis puudutab äh, asjade internetti, värkvõrku ja tohutuid äh, andmemahte mille jaoks protsesse ja tehnoloogiat välja töötatakse, et me loodame, et kui me lähme edasi vii-, 6G-ga, siis meil on olemas äh, sujuv tehnoloogiline platvorm, kus saab kasutada te-, tehisintellekti, mida on aga ka aktiivselt võimalik äh, võrgustikukontrolleritel äh, jälgida ja muuhulgas siis on nendeks ka riiklikud julgeolekuasutused, tagamaks seda, et see taristu on ohutu turvaline ja sellest on kasu äh, majandusel ja üksikisikutel kogu Euroopas. see on siis äh, see ambitsioon, mida volinik Breton on väljendanud, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleme välja uue partnerlusega, institutsioonilise partnerlusega, Smart Networks and Services, mis äh, siis tegeleb 6G suunas arenguga, samal ajal kui me töötame liikmesriikide ja parlamendiga, tagamaks 5G äh, juurutamist ja seda, et 5G oleks turvaline, nii et äh, paralleelselt toimub väga palju tööd. Euroopa peab äh, väljendama nii oma peab väljendama oma soovi jääda eesrind, eesrindlikuks. ja lõpetuseks keskenduksin sellele, et millest te meil palusite rääkida, rääkida, nimelt 5G eh, turvalisus. ma ei ole pädev sellest, et rääkida, selleks, et rääkida 5G rollist kaitsetööstuses, me võime rääkida äh, Ähm, kaitsega seonduvatest aspektidest 5G puhul, aga selle tööga seoses, mida me teeme tsiviilkasutuses 5G-ga, siis me teame, et tulevikus on sellel väga suur roll satelliitkommunikatsiooni puhul, eriti kui äh, tulevad need madalal orbiidil äh, lendavad satelliidid, et see tähendab äh, ka kaugete piirkondade satelliitsidet ja väga palju äh, seiret ja väga paljusid andmemahte, mis seonduvad transpordi ja logistikaga ja teiste selliste äh, tegevustega, et need äh, muutuvad veelgi turvalisemaks, äh, kui, kui hakkab toimima see 5G satelliitkomponent. see tähendab seda, et Euroopal on võimalused kvanttüüpi satelliittehnoloogia välja töötada, mis on väga kõrge turvalisusega ja sellel kindlasti on ka väga olulised kaitsetööstuse võimalused positiivses mõttes. aga jätan selle teema nendele, kellel on parem võimekus sellest rääkida. ütleksin, et volinik, komisjon ja president von der Leyen on rõhutanud 5G rolli ja 5G standardite rolli selleks, et edendada Euroopa tehnoloogilist suveräänsust, nii et me teeme tööd selle nimel ja loodame, et uuel komisjonil õnnestub sellel ametiajal tulla välja nende mandaatidega, mida on vaja ja mida president on lubanud ja et meie äh, kommunikatsioonivõrgustiku äh, turvalisus on esiplaanil, aitäh! aitäh ja kindral Sabalinski, palun! Äh, suur tänu, esimees. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, tahaksin kasutada seda võimalust, et rääkida viienda generatsiooni telekommunikatsiooni võrkude võimalustest ja väljakutsetest. võttes arvesse, et meie julgeolekuolukord muutub väga kiiresti kutsub äh, meie strateegia üles selleks, et äh, ühine kaitsepoliitika ähm, reageeriks äh, kiiremini, eriti julgeoleku puhul on selge, et informatsiooni- ja kommunikatsioonisüsteemid peavad tagama andmete pideva kättesaadavuse ja täielikkuse ning kõik meie võimekused on nüüd, äh, sõltuvad konfidentsiaalsusest äh, ning usaldusväärsusest, mis neil süsteemidel peab olema. on äärmiselt oluline see on äärmiselt oluline meile kõigile ja meie missioonid sõltuvad äh, vastupidavatest, paindlikest ja täielikult kaitstud kommunikatsiooni informatsioonisüsteemidest. Need võimaldavad Äh, siis äh, operatsiooni läbiviijatel täitma ülesandeid äh, ning anda aru juhtkonnale. ning me peame juhtima nende süsteemide väljaarendamist, mis vastavad äh, meie vajadustele äh, küberturvalisuse vallas. meil on vaja teha kindlaks, millised on sõjaväe vajadused äh, ähm, ÜKP vallas ning tagama kommunikatsiooni informatsioonisüsteemide tõhususe ja selle, et me oleme valmis küberohtudeks. see tähendab, et tuleb äh, läbi viia ohuhinnangud ning äh, on vaja konsulteerida seal, kus vaja. ma tahaksin rõhutada, et äh, ükski Euroopa Liidu üksus ei tee poliitilisi soovitusi, mis puudutab 5G võrgustikke, kuid sellegipoolest on meie ülesandeks anda parimat nõu sõjaväelisest seisukohast 5G tähendab äh, uusi tehnoloogiaid ähm, ja meie töökeskkond on nüüd palju kiiremini muutuv kui varem. nii ähm, õhuväe kui mereväe kui maavägede äh, puhul äh, on nõudmised nüüd palju kõrgemad ka kõigil jalaväelastel on seadmed, mis reaalajas jagavad andmeid internetiprotokolli kaudu. lisaks sõjaväesüsteemid sõltuvad üha rohkem äh, kommertsettevõtete valmis lahendustest. me oleme täiesti teadlikud, et digitaliseerimine ja ühenduvus, mis on, mis on vajalik, et äh, me saaksime täita oma praegusi tulevasi ülesandeid. tähendab, et me sõltume tugevalt 5G tehnoloogiast, me ei saa seda, seda sõltuvust kuidagi vältida. seetõttu, kuidas äh, iga tehnoloogiat kasutatakse nii sõjaväes kui tsiviilvallas. ja need on vajalikud selleks, et äh, pakkuda teenuseid äh, sõjaväele ka liikluse jaoks ning samuti ähm, tehakse allhankeid ähm, no näiteks satelliitide või internetiteenuste puhul. seetõttu on oluline äh, läbi viia põhjalik äh, küberturvalisuse hinnang 5G osas. me oleme veendunud, et 5G tehnoloogia kasutamine Euroopa Liidu ühise julgeoleku kaitsepoliitikas äh, viib äh, selleni, et meil tekib ka küberpoliitika valdkond, nii saame tagada, et me suudame täita oma sõjaväelisi ülesandeid. kuid kui visketehnoloogiat kasutatakse sõjaväelistel eesmärkidel, sõjaväelistel missioonidel ja operatsioonidel, siis sõjaväel endal on väga piiratud võimalused 5G lahendusi kasutada, et tagada äh, sellise tehnoloogia turvaline ja usaldusväärne kasutamine, nii et äh, on vaja ka majanduslikke, poliitilisi või ka tööstuslikke meetmeid, et seda tagada. viie, 5G hindamisel on oluline mõista, et äh, sõjaväelised operatsioonid äh, on oma olemuse tõttu ja erilise konf-, eriliste konfidentsiaalsus äh, ja eetiliste nõuete äh, tõttu ning ähm, seetõttu sõjaväelise juhtimisega, äh, et nad vajavad äh, tõesti väga suurt küberturvalisuse taset. IKT ja süsteemi ning nende nõrgad kohad võivad ohustada sõjalisi operatsioone ning viia ka hukkunuteni. seega on 5G-ga seotud väga olulised poliitilised aspektid ning me vajame meetmeid, mis neid ohte maandaksid. mil-, kuidas need meetmed võiksid välja näha? kõigepealt, võttes aluseks ühised ähm, julgeolekustandardid, võiks Euroopa Liit valida välja 5G äh, tehnoloogia tarnijad. Neil, need, need äh, tarnijad peaksid tõestama oma täielikku sõltumatust muude kui Euroopa Liidu riikide valitsustest. selleks, et 5G arenguprogrammid oleksid usaldusväärsemad, et 5G süsteemid oleks algusest peale turvalised, tuleb arvesse võtta, et 5G muudab süsteemid oluliselt keerukamaks, sest äh, see tähendab, et on äh, palju rohkem osapooli, kes protsessis äh, on kaas-, kaasatud. ning kontroll võrgustiku üle toimub peaaegu täielikult tarkvara kaudu, mis kujutab endast küberturvalisusriski, lisaks kogu tarneahel äh, on juba praegu väga suur probleem kaitsevaldkonnale, kui nüüd sidusrühmade arv veelgi sureb, siis muutub see ülesanne veelgi keerukamaks ja lõpetuseks komplekssuse tõus. see tähendab, et on vaja rohkem vastava väljaõppega personali, et tagada süsteemide hooldus ja turvalisus 5G tehnoloogia kasutamine sõjaväelistel eesmärkidel suurendab seega probleeme inimressursiga, millega iga kaitseorganisatsioon juba praegu silmitsi seisab. kokkuvõtteks, 5G tehnoloogiat ning nende potentsiaalne kasutamine Euroopa Liidu ÜKP äh, missioonides ja operatsioonidel on väga oluline teema ning äh, meie jaoks on oluline arvesse võtta kõiki võimalusi ja väljakutseid, mida nad pakuvad. aitäh uh,! aitäh! suur tänu, esimees! mul on küsimus äh, härra Tõnahiule. Te viitasite vajadusele et Euroopa Liit oleks tehnoloogiliselt suveräänne 5G puhul. me saame rääkida Euroopa Liidu strateegilisest autonoomiast, suveräänsusest ja kui me räägime sellest sõjaväelises kontekstis, siis see tähendab, et Euroopa Liit saab suveräänselt tegutseda, ilma et peaks lootma teistele osapooltele, nagu näiteks USA. kui nüüd rääkida Euroopa Liidu suveräänsusest või autonoomiast, siis kas teie mõtlete selle all nüüd Hiinat? või peaksime me olema täielikult sõltumatud ka sellest, millega tegelevad ameeriklased selles vallas? me oleme kõik ühel nõul, et Hiina tehnoloogiline hegemoonia ei oleks hea Euroopa jaoks ja meie võimekuse jaoks. pidada turvalisi infosüsteeme ja siis tahaksin veel küsida, me teame, et et hiinlased soovivad jõuda juhtpositsioonile 5G teenuse pakkumisel aga nad loodavad selles ka teistele osapooltele, et need omalt poolt jätavad elemendid sinna Mm, äh, sinna lisaksid ja ma tean, et näiteks äh, on siin äh, soovivad nad kasutada Androidi operatsioonisüsteemi, mis on USA-s välja töötatud. et kuidas on siin lood suveräänsusega, et paistab, et nemad ei et kas, kas mingil hetkel ei pea ka nemad lootma enam ei eurooplastele ega ameeriklastele, ei korealastele. et äh, kas, kas see küsimus on oluline ka teiste teemade puhul kui ainult 5G? aitäh! ja võtame edasi kü-, küsimusi ja siis saate neile kõigile vastata. Kris Peters, palun! suur tänu esimese, suur tänu kõigile kõnelejatele kogu info eest 5G kohta. esiteks tahan öelda, et 5G äh, pakub muidugi palju majanduslikku potentsiaali, kuid siin on ka turvalisuse probleemid, see on probleem kaitsevaldkonna jaoks, me teame seda väga hästi, NATO jaoks on see probleem, aga ka EUFOR-i jaoks. ja ka politseijõudude jaoks et 5G äh, kujutab endast väga suurt turvaprobleemi ka võitluses kuritegevusega, mitte ainult kaitsevaldkonna jaoks. peale selle kujutab 5G e endast suurt probleemi küberturvalisuse jaoks. võin teile öelda, et Belgias meil just hiljuti oli väga hea näide selle kohta, kuidas äh, küberturvalisus on oluline. pikaajaline väga tuntud ettevõte langes küberrünnaku ohvriks. sellel olid väga tõsised tagajärjed ja kolmandaks, te ütlesite, see on muidugi tõsi, et küberturvalisus on riikide pädevuses, aga see on suur probleem kui Euroopa tasandil äh, siis luua küberturvalisuse akrakte sertifi-, sertifitseerimise loomisest, siis see kõik on ju liikmesriikide otsustada tegemist ei ole mitte ainult küberturvalisuse probleemiga, vaid küsimus on geopoliitiline. kolleeg mainis Hiinat, USA-d. tegemist ei ole pelgalt tehnilise aruteluga, vaid see äh, ja see ei ole ka küberturvalisuse julgeoleku teema, vaid tegelikult äh, puudutab see geopoliitikat Euroopa tasandil ma pean ütlema, et Euroopa Komisjoni vastus, ütleme Euroopa vastus on olnud, noh, et hea küll, me peame midagi ära tegema, me peame ette nägema sertifitseerimissüsteemi ja nii edasi, koodid, aga liikmesriigi tasandil, kui liikmesriigid on äh, pädevad, siis on, siis see tekitab väga suure probleemi küsimus on, kas me saame Euroopa tasandil rohkem ära teha, kui me seni teinud oleme ma arvan, et peame siin olema väga loomingulised. üks üks osa, kus me oleme pädevad, on muidugi siseturu reeglid. me peame vältima monopole, me peame tagama et ei rikuta riigiabi reegleid ja nii edasi, nii et võib-olla on võimalik julgeoleku ja 5G ja küberturvalisuse teemadega tegeleda nende instrumentide kaudu, mis meil Euroopa tasandil kasutuses on. aga hetkel on minu küsimuseks, et mulle tundub, et hetkel me ei ole veel leidnud Euroopa tasandil õigeid vastuseid, leidnud, et ähm, siis kaitse jaoks õiget lahendust leida aitäh. Merci, monsieur Basescu. suur aitäh, järgmisena härra Basescu. Thank you. aitäh. mina julgeolekut ei karda, aga mul on veel üks küsimus, et selge, et 5G toob kaasa tohutud ähm, eelised majandusele aga mis meil praegu Euroopa Liidus probleemiks on, on see, et uued liikmesriigid peavad äh, kuidagi järele jõudma arengus äh, vanade liikmesriikidega võrreldes. see süsteem toob kaasa kiire arengu ja küsimus on selles, et kas Euroopa Komisjon äh, Ähm, tagab selle, et me leiame lahenduse, et 5G jaotuks võrdselt kõigis, kõigi liikmesriikide vahel. vähem arenenud riigid vajavad vastust, et kas luuakse ka programmid, mis annavad võrdsed võimalused kõigile Euroopa liikmesriikidele. Merci. Monsieur Kurtzos pour le EPP. Thank you. Uh, it seems... Äh, kolleeg Kirtsus, palun. aitäh, tundub, et me oleme tegelikult kaotanud, on võimalus osaleda selles võidujooksus 5G poole, kuid me oleme valmis ähm, osalema 6G võidujooksus. kui lugeda rahvusvahelist ähm, finantsajakirjandus, siis tundub, et hiinlased on investeerinud enam kui kuuskümmend miljardit eurot. seda siis maksusoodustustena ja riigiabina, et välja arendada 5G süsteemid. nii et äh, hea küll, me tahame välja arendada 5G süsteemi, aga kui palju see maksma läheb? kas ähm, selles saab institutsioonide vaheline kokkulepe või koostöö. Euroopa Liidu probleem on see, et me räägime kõigest ilma midagi rahastamata, nii et härra Donohju, võib-olla saate täpsustada, millised on siin rahalised ähm, perspektiivid, aitäh. kolleeg Bonfrisco suur aitäh, juhataja. põhiline küsimus on see, võttes arvesse, et Hiina on kasutanud tohutult vahendeid 5G arendamisse ja meie räägime siin mõningatest turuprobleemidest, hoolimata tohututest väljakutsetest kus meil peaks olema tohutu visioon ja strateegiline nägemus, nii et tõeline Euroopa nägemus ja me ei ole kunagi palunud WTO-lt, et need turureeglid üle vaadataks. et et me saaks tugevdada Euroopat või Ameerikat Hiinaga võrreldes. tegemist on ühega paljudest valdkondadest, kus äh, äh, kiire kasum äh, varjutab seda, kuidas pikaajaliselt investeerida ja parandada ühiskonna elujärge ning sellepärast oleks vaja arendada 5G süsteemi ning kaitsta meid ka homme rohkem rünnakute eest. kas me teeme, eh, kas me teeme midagi selleks, et asi paraneks või mitte või eh, jäävad liikmesriigid eh, endiselt soovi juurde säilitada täielikult oma sajaprotsendiline pädevus selles valdkonnas. liikmesriikidel peab olema äh, ühtne reegliraamistik äh, ja kas on äh, tõsi, et hiinlased on väga palju ees meist 5G arengus või on mõni Euroopa riik äh, hiinlastest ette jõudnud ja me peaksime seda toetama? järgmisena proua Fotiga kõnelejal pole mikrofoni. loomulikult Viige ümber on palju mm, legende. Äh, see annab meile tohutuid võimalusi majanduskasvuks, maja äh, tehnoloogiliseks arenguks, samas on ka väga palju väljakutseid. peame keskenduma ilmselt eh, turvalisusaspektidele, muuhulgas ka esmase koostöö tasandil Euroopa Liidu ja NATO vahel räägime küberturvalisusest. esmase koostöö valdkonnana tema organisatsiooni vahel. sellega seoses peame suutma hinnata tehtud äh, progressi organisatsioonide Äh, vahel enne NATO tippkohtumist äh, peaksime jälgima kõiki punkte agendas. Äh, muidugi kõik see, mis puudutab 5G arengut Hiinas, on murettekitav ja kindlasti peaks sellega samuti tegeletama. peame sellest rääkima. see ei ole mitte ainult äh, konkurents tsiviiltööstuses ja kasutuses, vaid see on tohutu julgeoleku aspekt, võttes äh, arvesse äh, seda, kuidas Hiina sõjaliselt areneb härra Puhner ja ma panen nüüd äh, kõnelejate nimekirja kinni, et anda kõnelejatele vastamiseks aega. suur tänu. puudutasime juba neist lühidalt äh, seda, et probleem on mitte andmete illegaalse õngitsemisega, vaid täiesti legaalse kogumisega. ja seda mitte sõja valdkonnas tingimata, vaid äh, paljud ettevõtted äh, lihtsalt äh, teevad oma teenuste kasutamise eelduseks selle, et nad tohivad andmeid koguda, mõtelgem näiteks Google'iga. see on küll selline kõrvalmärkus, aga tahaksin äh, tahaksin siiski rõhutada, et see on väga tõsine teema, kui mõtleme Cambridge Analyticale, seal on ju ainu-, kellel on, kes tegelikult sai ainult murdosa neist andmetest, mis oleks võimalik 5G puhul koguda ja sellegipoolest enam kui sada valimist üle maailma äh, on leidnud mõjutamist just nende andmete abil. niisiis tulevikus on igaühe kohta meist olemas tõeline andmete kuhi, millega on meid võimalik mõjutada. ja siin ongi nüüd küsimus, et kui me lähme äh, sõjaväe valdkonnast edasi salateenistuste juurde äh, ja kui mõelda äh, siis jälgimistehnikale, siis see on muret tekitav. ma arvan, et meil on vaja Euroopa Liidu seadusandlust ja, ja ma arvan, et äh, see võib olla keeruline, aga see on hädavajalik äh, muuhulgas ka meie sõjaväelise turvalisuse jaoks, aitäh. härra Donahue vastab. suur aitäh, parlamendisaadikud. Äh, selle eest, et näitasite, kui hästi seda Äh, aspekti tunnete nii poliitiliselt kui tehnoloogiliselt? poliitilised küsimused, mille tõstatasite, on täiesti seotud sellega, milleks teid siia on valitud. ja mõnele neist saan vastata ainult väga tehnokraatiliselt, kuid äh, mõned asjad on muidugi täiesti selged. esimene asi, mille tõstatas härra Mikser, on see, et komisjoni soovitused ei eh, olnud suunatud ühele riigile või ähm, teenuseosutajale, vaid kõigile riikidele, kõigile teenuseosutajatele, et garanteerida 5G eh, ühtsust. Hmm. peame Eh, sellele rõhuma ja garanteerima suure eh, turvalisuse kõikjal nii Euroopas, Ameerikas, Hiinas kui mujal. nagu nõukogu ja komisjon on seda öelnud, Euroopa majandus on avatud, oleme valmis äh, äh, valmis vastu võtma neid, kes siia turule tulevad, kuid nad peavad äh, neid, meie reegleid täitma ja seda ka näitama, et nad neid täidavad nii et see on esimene samm. loomulikult olles aluseks võtnud riiklikud äh, riskihinnangud ning liikmesriigid äh, äh, teavad, et kui kuskil on risk, siis tuleb sellega tegeleda. peame sellega tegelema harmoneeritult ja koordineeritult. nii et reaktsioon oleks sama kõikjal liikmesriikides. see on see riskiprofiil, millega me äh, oleme seotud, aga kui ah, äh, küsimus läheb, näeb sellele, mida tõstatas härra Peters, siis äh, oleme väga palju juba tegelenud äh, küberturvalisusega. kuid oleme aina rohkem pööranud tähelepanu ka riigipoolsetele osalistele ning seega oleme pöördunud äh, ka, äh, tegelenud ka sellele, äh, mil-, millist süsteemi kasutavad luure- ja jälgimisametid erinevates riikides, võttes arvesse neid kõrgeid standardeid, mille järgimist nõutatakse, nõutakse. Mm, isegi praegu on, kaasajastatakse 4G-d, mis annab edastajatele mm, vahendid ja võimalused äh, teenust äh, parandada ja parandada neid kohti, kust kaudu võiks rünnakud võimalikud olla. ning areng äh, kindlasti peab jätkuma. nüüd riigipõhine tegutseja, kes peab, kes peab võib-olla äh, oma töö tõttu tegema asju, mis ei ole legaalsed, see on samuti küsimus, mida peab arvesse võtma küberrünnakute puhul. Äh, kuid loomulikult riigi julgeolek on liikmesriikide pädevuses, oleme täiesti teadlikud ja nõus sellega, et nii on üles ehitatud, kuid oleme, mul on hea meel selle üle, et liikmesriigid on teinud tihedat äh, koostööd algusest peale ning juba algusest peale on palunud ka, et et Euroopa Komisjon mängiks liidri rolli lisaks sellele ei, küberjulgeolek ei ole lihtsalt eh, julgeoleku küsimus, vaid siseturu küsimus, me ei saa lubada, me ei saa eh, garanteerida, et meil on tugev siseturg, kui meil ei ole kõrget eh, turvalisuse taset. inimesed peavad olema veendunud selles, et nende andmed ei ole rünnatavad internetis. Need on tähtsad küsimused ja viimane punkt Eh, siis on väga irooniline, et, eh, et eh, julgeolekuasutustel on probleem 5G-ga ja kui öeldakse, et, et kui, kui isegi jõu, julgeolekujõududel ei ole ligipääsu, siis ta näitab, kui 5G, kui turvaline 5G on, kuid see oleks üsnagi salakaval vastus. kuid tegelikult äh, peab olema võimalus äh, loomulikult avalikel asutustel avalikku heaolu kaitsta ning äh, parlament loomulikult töötab sellega edasi, üheskoos peame leidma tehnilised vahendid, et äh, see oleks võimalik, et see toimiks edasi 5G keskkonnas. tegeleme sellega partner, erapartneritega edasi DG Home'is ja teeme koostööd ka Euroopa Parlamendiga. Need olid olulised küsimused. nüüd, mis puudutab rahastust äh, ja tasakaalustust, siis äh, ma võin jagada informatsiooni pärastpoole või kas või läbi sekretäriaadi, kuid, kuid 5G tegevuskava on eesmärgiks võtnud, et 5G on kasutusel liikmesriikides enne kahe tuhande kahekümne viiendat aastat mõnel pool toimub see kiiremini kui teistel seoses geograafiliste erinevustega, eh, samuti taustaga ning muu sellisega. oleme pakume välja ka CEF kahte ehk Euroopa ühendamise rahastut eh, üksinda kolm miljardit, mis peaks eh, ühenduvust parandama, eriti nendes piirkondades Euroopa Liidus, mis on Äh, pisut maha jäänud teistest ja vajavad abi. loomulikult on siin ka teaduse arengu ja innovatsiooni instrumente VKE-de jaoks ja ettevõtete jaoks vähem arenenud piirkondades. Äh, Balti ja Kesk-Euroopa riikides pole midagi häbeneda, mõned kõige arenenumad äh, tehnoloogilised võrgud võrgustikud ja julgeoleku turvalisusmeetmed on kasutusel Ida-Euroopa riikides ning meil on juba tippkeskused olemas ning äh, kindlasti me ka kasutame seda. ma tahan ühte asja öelda seoses sellega, mida kuulsin mõningate kolleegide, mõningate kõnelejate poolt. Euroopa Liit ei ole maha jäänud 5G äh, osas. kui te usute seda propagandat, siis äh, usute te ka kõike muud propagandat. vabandust, et ma nii järsult vastan, aga ma võtan seda isiklikult, sest ma olen selle küsimusega seotud. meil on kaks olulist teenuseosutajat, kes eh, kontrollivad kolmkümmend viis protsenti kogu 5G-st. Neile kulub viiskümmend protsenti eh, põhitehnoloogiatest ning eh, kui te vaatate põhilised operaatorid turul, siis neile kulub viiskümmend kuus protsenti kogu tegevusalast. ühesõnaga, me oleme tegevuses, Euroopa ettevõtted on tegevuses ja osalevad teadusuuringutes, mida finantseerib Euroopa Liidud. ja mis puudutab nüüd eh, tulemuslikkust, siis 5G-d ei ole veel tegelikult olemas, on olema tehtud mingeid marketingi avaluste ja see on põhimõtteliselt on olemas äh, on olemas eh, näiteks Ameerika Ühendriikides on olemas eh, fikseeritud eh, juhtmevaba ligipääs, aga see ei ole 5G. meie soovime aga tegelikult toimivat 5G-d mis äh, hakkab tegutsema selle aasta lõpus, kuna tehnoloogia on kättesaadavaks ning sellega jõuame lõpuni kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks. nii et ärge väidake, väit-, uskuge, et me oleme kuidagi võistluses maha jäänud ning äh, äh, praeguses tehnoloogilises riidri rollis soovime muutuda veel tugevamaks, nii et seda arvesse võttes äh, me peame veel investeerima kommunikatsioonitehnoloogiatesse ka edaspidi. kui ma kõigile küsimustele ei vastanud, siis ma olen valmis vastama neile ka eraldi. olen valmis vastama sekretäriaadile ka uute finantseerimisvõimaluste ja e, uue finantseerimisperioodi kohta. härra Savinski. ma ei hakka kordama seda, mida mu kolleegid juba ütlesid ning ütlesin, eh, kuid mis puudutab liikmesriikide ettevalmistust 5G eh, tehnoloogiate kasutamise osas eh, ning selle osas, mis sellega kaasneb, siis oleme ette valmistanud väga palju dokumente, et just küberturvalisust ette valmistada. meie jaoks on oluline äh, ühenduvus erinevate teenuste vahel ja väga paljusid teenuseid pakutakse siinjuures äh, tarbijatele. praegune need, see muudab need võrgustikud aga ohtlikumateks äh, ning palju öö, äh, rohkem võimalusi on pahadel eh, seda kasutada elanike, kodanike ründamiseks. sellega seoses eh, me teeme kõik endast oleneva, et see nii ei läheks. Eh, tahaks rõhutada ka koostööd NATO-ga. oleme osalised koostöös NATO-ga ning meil on regulaarsed kohtumised NATO kolleegidega Eh, eh, küberküsimustega seotud dokumentide osas, mida on võimalik teha, mida nemad teevad, mida meie teeme. liikmesriigid on valmis eh, küberohtude küsimuses ka niimoodi jätkama. kohtume regulaarselt kõrgel tasandil, et teha koostööd koolituse, ettevalmistuse, kool, hariduse osas, sest mis on oluline, sest inimesed peavad olema teadlikud sellest, kuidas äh, nende ohtudega toime tulla. mõned inimesed ei tea isegi seda, et, et, et isegi tolmuimeja on äh, kaamera või äh, mikrofoniga äh, ja või sellega võidakse selle koguda andmeid ning kuid hmm. ja võidakse nii veenda ka inimesi veenda tegema midagi, mis ei ole aktsepteeritav teeme väga palju koostööd. hiljuti kohtusime ATSA juhatusega ning äh, rääkisime nende al-, algatusest kümne tuhande äh, võitleja väljakoolitamiseks, kes on sõdurid, kes tegelevad äh, küberturvalisusküsimustega muid, muid sõjalisi küsimusi siin ei olnud. peame arvesse võtma, et me ei räägi siin ainult võrg-, võrgustiku küsimustest, kõik see asjade internet, kõik need asjad, mis on võrku ühendatud ja mida saab teatud eesmärkidel kasutada. sellega seoses on vaja raamistik paika panna et kontrollida, kuidas seda kasutada. Merci beaucoup, merci. Euh. suur aitäh meie mõlemale kõnelejale. võib-olla härra Donahul on pisut veider tulla meie komisjoni ette, kuid arvan, et see oli väga oluline. suur aitäh ka kindral Savinskile. lugupeetud kolleegid, teen ettepaneku jätkata meie koosolekut äh, arvamuste vahetusega, mis käsitleb julgeolekut Iraagis ja Euroopa Liidu missiooni. Mm. E, Iraagis. ja ma tänan Stefano Tomati, kes äh, on äh, direktor äh, Euroopa välisteenistuses ja kindralleitnant Vincenzo Coppolat, äh, kes on tsiviiloperatsioonide juhataja välisteenistuses, aitäh, et olete meiega täna pärastlõunal siin. me kõik jälgisime hiljutisi sündmusi Iraagis, eriti korduvaid rünnakuid Ameerika baaside vastu ja ka äh, ja ka rünnakuid saatkonna vastu ja siis ameeriklaste rünnakut Iraani kindralile ja iraanlaste vasturünnakuid Assadis ja Erbilis ja ja tegemist on uue episoodiga selles Iraani ja USA vastasseisus Lähis-Idas ja pinged on äh, suurenenud USA ja Iraani vahel ja on äh, väga suur äh, eskaleerumise oht Iraagis ja pra-, kus, mis on siis see koht, kus praegu toimuvad peamised sündmused ja see kõik mõjutab Euroopa äh, kohalolevate jõudude võimekust, kes osalevad seal erinevates mm, koalitsioonides NATO juhtimise all, islamiriigi vastases võitluses ja ka EUAM Iraagi missiooni raames ja ja see mm, olukord on väga murettekitav, praegune kriis äh, ohustab äh, ühiseid jõupingutusi äh, võitluses islamiriigi vastu Iraagis ja äh, Süürias, seda ähm, peal, seda on juba ohustanud kurd-, türklaste pealetung Süüria ähm, kirdeosas kurdide vastu ja mm, on toimunud väga palju rünnakuid Iraagi julgeolekujõud on ähm, neid ähm, tagasi löönud väga vägivaldselt ja see kõik tekitab äh, ka suuri küsimusi seonduvalt Euroopa Liidu missiooniga selles riigis. ja enne kui ma annan sõna meie ekspertidele ja tänan neid veel kord, tahaksin siin väljendada kahetsust ja äh, soovi, et ei end-, EUM-i Iraagi endine ega praegune juht ei saa meiega siin täna olla ja ma soovin äh, et äh, äh, ÜR, et Euroopa Liidu ühise välis- ja kaitsepoliitika missioonide juhid saaksid regulaarselt tulla meie allkomisjoni koosolekutele. tegemist on lihtsalt demokraatliku äh, kontrolli teostamisega Euroopa Liidu tegevuse üle demokraatlikult valitud parlamendi poolt, nii et ma oleksin väga tänulik, kui te selle Äh, soovi edastaksite, et meie allkomisjoni liikmed sooviksid Euroopa ähm, äh, ühise väli-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide juhtidega kohtuda ja kõigepealt annan sõna äh, Stefano Tomatile. aitäh, proua juhataja, aitäh kõigile selle võimaluse eest ja oma esitluses keskendun nendele elementidele, mis on olulised äh, missiooni strateegiliseks läbivaatamiseks, äh, kus on analüüsitud siis minevikku ja mõeldud tulevikule ja kindral Coppola räägib missiooni üksikasjadest, äh, mida tema juhtis. olukord Iraagis, mida me praegu näinud oleme, ei ole tulnud ootamatult selles mõttes, et isegi enne neid raskusi, millest te praegu rääkisite, nägime äh, suuri meeleavaldusi, mis ähm, said poliitilisema mõõtme ja kogu see poliitiline süsteem, nagu te mäletate, Iraagi peaminister astus tagasi novembris kaks tuhat üheksateist. Ähm, äh, nii et olukord on olnud segane ja keerukas ja see Ähm, ilmselgelt on mõjutanud ka missiooni ennast ja see missioon käivitati kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobris Iraagi ametivõimude palvel. toona oli soov edendada julgeolekusektori reformi seal, ähm, andes äh, strateegilist nõu ja liikmesriigid toona arvasid, et tegemist on võimaluste aknaga selliseks kohaloleks, aga selge on see, et eh, aasta jooksul on olukord muutunud. ja paljud eh, asjad mõjutavad meie sealseid jõupingutusi, pean ütlema, et eh, väga pikka aega läks viimase Iraagi valitsuse moodustamiseks ja see kindlasti ka ähm, äh, takistas edusamme aga samal ajal peame äh, tunnistama, et äh, seal piirkonnas on ka teisi osapooli, näiteks äh, rahva mobiliseerimisjõud, mis on samuti väga keerukaks ähm, osalejaks ja see missioon on siis kokku puutunud selle keeruka olukorraga Iraagis ja et raske on juurdepääsu saavutada ka Iraagi ametivõimudele ja ta on pida-, pidanud äh, kohanema praeguse olukorraga. Äh, see olukord on olnud väga, väga keerukas, aga teised äh, rollid on siiski olnud edukad, nagu näiteks koostöö rahvusvaheliste osapooltega ja, ja nende töö koordineerimine ja kui me vaatame seda olukorda, siis on küsimus, et mida me nüüd teeme, peame tegema ja meie hinnang on äh, et praegu on tulnud aeg, kus äh, meie kohalolu on veelgi rohkem vaja. missioonil on õnnestunud äh, luua suhete võrgustik, mis äh, on Euroopa Liidus teinud usaldusväärse partneri, mitte ainult sellest missioonist, vaid Euroopa Liitu näevad Iraagi partnerid usaldusväärse partnerina ning Euroopa Liit on äh, ainulaadses olukorras, et ta on usaldusväärne, ähm, neutraalne ähm, partner e-, erinevalt teistest jõududest, nii et äh, selline on meie olukord ähm, praeguses äh, Iraagi olukorras ja teiseks me arvame, et EUAM-i kohalolek on väga oluline stabiilsuse jaoks äh, riigis endas. ainult see, et me seal kohal oleme, et seal on nähtavad julgeolekujõud, ähm, sellega me saadame selge signaali osapooltele, äh, et meie oleme pühendunud stabiilsuse Äh, säilitamisele. nii et äh, üldiselt äh, need järeldused, mis me liikmesriikidega tegime, oli, et missioon on oluline, peaks sinna jääma ja et need muutused, mida me oleme Iraagis näinud, mis tihti ei tulene üldse Iraagist endast, vaid tulenevad välistest faktoritest, sellepärast et Iraak on kohaks, kus teised äh, Ähm, piirkondlikud jõud tegelevad äh, teatud tegevustega, et me peame tagama oma kohaloleku seal selleks, et tagada tulevikus ka mm, stabiilsust äh, selles riigis. ja nüüd loodetavasti jätkab härra Koppel. aitäh, proua esinaine, aitäh äh, komisjoni liikmetele, Euroopa Parlamendi saadikutele ja loomulikult ma ei korda neid asju, mida julgeolekuolukorra kohta Iraagis juba öeldi pärast äh, kindral Suleimani tapmist, aga tahtsin öelda, et EUM äh, Iraak jätkuvalt tegutseb, ehkki julgeoleku ja poliitiline olukord on väga keerukad ja Iraagi riigisisene nõrkus, vajadus äh, konsolideerida riiki ja riigi institutsioone, tagada julgeolekut ja turvalist äh, mm, kodanike jaoks, et need on asjad, mille nimel Euroopa Liit on pigem pingutanud ja nõuandemissioon samuti. ma tahaksin rääkida nüüd kahest asjast. Iraagi missiooni ametisse nimetatud juhil oli kaks päeva tagasi äh, Iraagi suursaadikuga kohtumine Brüsselis ja äh, suursaadik eristas võõrvägede ähm, rühmi, äh, võõrvägede võitlejaid, kes peaksid Iraagist lahkuma ja nõuandemissiooni, mis on midagi muud kui välisriikide väed nii et EUAM eh, e on ähm, äh, missioon, mis äh, annab strateegilisel tasandil nõu Iraagi ähm, äh, riigile äh, tsiviil- ja julgeolekusektori reformimiseks ja toetab Iraaki piirkondlikul ja mm, provintsi tasemel. Ehm, see missioon ei anna koolitust ega ka varustust ehm, erinevalt teistest eh, missioonidest teistes piirkondades, aga teeb tihed, koordineerib tihedat eh, koostööd partneritega, kes tegutsevad nendes eh, valdkondades. missioon loodi oktoobris kaks tuhat kaheksateist, nii et tegemist on kõige uuema missiooniga äh, kuni ehm, järgmistel kuudel hakkab äh, ka täielik, täies mahus tegutsema Kesk-Aafrika Vabariigi missioon. ja lühikese aja jooksul on juba tehtud palju ja ähm, koha peal on nüüd äh, kolmekümne isiku asemel kuuskümmend isikut, nii et meil on kaks korda rohkem ähm, isikuid koha peal vastavalt nende mandaadile seni missioon on teinud tööd selleks, et konsolideerida oma ko-, tegevust, olles usaldusväärne partner Iraagi ametivõimudele, oluliseks partneriks on siseminister ja tegeleme Iraagi siseste jõudude strateegiaga, mis missioon on aidanud töötada välja ja ellu rakendada terrorismivastase võitluse strateegiat, organiseeritud kuritegevuse vastast strateegiat ja annab nõu ka ähm, luureandmetel põhineva ähm, politsei töö osas ja äh, missioon on olnud võimeline organiseerima ja looma, e-, korraldama esimest äh, kohtumist, mis puudutab ähm, integreeritud piirihaldust ja Frontexit. nii et tegeleme tõesti väga erinevate valdkondadega. me teeme tööd tihedalt koordineeritult Euroopa Liidu äh, esindustega ja Euroopa Liidu äh, liikmesriikidega, kellel on esindused äh, vast-, selles riigis ja äh, ähm, ja me tahame tagada seda, et Euroopa Liidu tegevused oleksid äh, sidusad. E, peamised saavutused või asjad, mis meil kohapeal toim-, toimumas on. EUAM Iraak toetab äh, pikaajalisi protsesse, aga me tahame välja tuua mõningad äh, hilised arengud pärast Iraaki äh, julgeolekujõudude ilmset võimetust astuda vastu hiljutistele meeleavaldustele äh, Äh, on väga oluline äh, tasakaalustada inimõigusi ähm, meeleavaldajate ja mm, puhul ja vaja on tegutseda proportsionaalselt äh, ja missioon ähm, ka on andnud nõu töötada välja uus politsei õigusakt ja et mm, need meele on toetatud äh, laiemat dialoogi tsiviilühiskonnas äh, ja laiemat dialoogi etniliste ja usuliste rühmituste vahel ja ministri, ministeeriumi vahel. ja on toetatud ka jõupingutusi kultuuripärandi äh, säilitamiseks ja osana väga oluline on ka terrorismi rahastamise allikate äh, Äh, tõkestamine ja see oli väga oluline ka siis, et korraldati kohtumine Iraagi piirihaldusameti ja Frontexi vahel. ja äh, kuna äh, Iraagi julgeolekusektorit tahetakse reformida, siis see töö saab olema väga oluline ja mm, julgeole-, halvenenud julgeolekuolukord on mõjutanud väga paljusid äh, Äh, valdkondi. Ähm, kohapeal on järjest rohkem pingeid, seetõttu on ajutiselt meie ähm, personaliga vähendatud ja novembri lõpus ähm, peaminister andis missioonile ülesande äh, ehitada üles uus usaldusepõhine suhe Iraagi siseministeeriumiga, aga Iraagi äh, osapooltel ei ole olnud, äh, ei ole olnud piisavalt äh, võimalusi teha koostööd meie missiooniga, kuna neil on olnud teisi muresid. ja jätkame, jätkame nõuandmisega sellistes küsimustes nagu inimõigustega kooskõlas olev lähenemine politsei tööle ja meeleavaldustele, edendame äh, äh, paremat äh, tsiviiljärelevalvemehhanismi mm, ja missioonil on võimalik leida võimalusi, et kuidas keskenduda iraaklaste vajadustele tõhusamalt humanitaar- ja inimõiguste küsimustes, aga Iraagi eh, julgeolekuolukord on väga killustunud, seal on väga erinevaid eh, jõude, võideldakse Daeshi vastu ja väga oluline öö, ähm, on missiooni edasine töö ja mis puudutab nüüd öö, äh, Mm, seda, mis jätk-, mm, on tulemas alates jaanuarist. Ähm, praegu on seal kuuekümnest isikust kohal kakskümmend ja see personal, mis praegu on ähm, riigist väljas ähm, seoses jõulupuhkustega, ei ole, on oma tagasipöördumise taga, edasi lükanud äh, maikuuni ja nad äh, hakkavad äh, tagasi minema siis, kui mina äh, olen Iraaki külastanud, ma lähen esmaspäeval Iraaki, vaatamaks, milline on olukord, hindamaks meie võimalusi, ähm, et meil oleks äh, rohkem inimesi, kes tagasi pöörduksid ja missioonitööd jätkaksid ja tõenäoliselt on mul võimalik äh, kohtuda ministriga, et paluda talt toetust missioonitöö jaoks ja mis missioonipersonalil ei olnud vahepeal lubatud äh, baasidest väljuda, meil on tegelikult kaks baasi kahes äh, hotellis, üks on endises rohelises tsoonis, teine oli varem juba punases tsoonis ja see, et meil on kaks asukohta, võimaldab meil äh, personali liigutada nende kahe asukoha vahel vastavalt julgeolekuolukorrale, et me saame endisest rohelisest tsoonist, mis on lähemal USA saatkonnale, liikuda punasesse tsooni, kui praegu on ainult operatiivpõhjustel lubatud baasidest väljuda, missioonil on ühine operatsioonikeskus, mis, mille missioon, mis meile anti ja mis, mille me ise sisustasime, mida me kasutame kohtumiste jaoks või koolituste jaoks. siiski, koolitamisega me ei tegele, tegeleme nõustamisega. ja või siis koordineerimistööks teiste riiklike või äh, muude koostööpartneritega. seni eh, on olukord olnud meie jaoks stabiilne, meid ei ole rünnatud ega meie asukohtade läheduses ei ole ka olnud rünnakuid, olukord on üsna stabiilne, ehkki on meeleavaldusi, aga neid ei mõjuta eh, seni meie kohalolu seal. nagu ma ütlesin, meie liikumis on, liikumine on piiratud. ma olen üsna kindel, et pärast esmaspäevast visiiti me tõenäoliselt eh, kaalume mõningaid meetmeid, mida me praegu oleme kasutusele võtmas, vaatamaks, mida me saame lähemas äh, tulevikus teha, ma ei eelda, et otsekohe missioon oleks täies mahus äh, Iraagis tagasi, aga kui see nii läheb, siis meil on võimalik suurendada oma nähtavust ja meie mm, poolt kohalikele ametivõimudele antavat toetust. aitäh! aitäh, kindral! ja nüüd teen ettepaneku, et äh, me jätkaks küsimustega. alustame äh, rohelistega ja proua Neumann, palun ähm.. aitäh. lugupeetud külalised, mul on mõned küsimused. Te ütlesite, et äh, äh siis suurendati personali umbes kuuekümne inimese võrra koha peal pärast viimast läbivaatust ning ma arvan, et sellest ajast alates oleme näinud Iraagis mõningaid väga murettekirjude arenguid äh, Te rääkisite julgeolekusektori reformist siseministrile, samas me näeme, et Iraagis on salateenistuste esindajad, kes äh, tapavad äh, meeleavaldajaid, tuhandeid inimesi. mitte mingeid uurimisi ei korraldata. nii et äh, minu jaoks on tõesti arusaamatu, mis mõte on koolitada politseid, kui meil on teisi julgeoleku äh, Äh, struktuure nagu BMF e ja ähm, poolsõjaväelised rühmitused, mis täiesti hävitavad selle, mida me üritame saavutada. nüüd äh, te ütlesite ka ise, et Euroopa Liitu nähakse sõltumatu erapooletu osapoolena, kes saab äh, vahendada valitsuse ja meeleavaldajate vahel, aga ma ei ole nende rublit siin kuigi palju teeks ja sama siis äh, see Soleimani tapmine, see seadis äh, mitte ainult USA, vaid ka Euroopa Liidu väed üpris keerukasse olukorda, kus on enam selge, kas nad on üldse enam soovitud äh, seal riigis ma arvan, et on äärmiselt oluline, et Euroopa Liidu jõupingutusi tugevdaks julgeoleku vallas ja tsiviilelanikkonna kaitseks. nüüd võttes arvesse kõiki neid arenguid äh, viimastel kuudel, milline on teie arvamus, kuidas peaks mandaat muutuma, et tegelikult oleks võimalik asju muuta koha peal ja kui me ei suuda veenda äh, liikmesriikide mandaadi muutma, siis kas on võima-, kas on mõtet üldse jätkata äh, ainult kuuekümne inimesega, suur tänu, palun äh, Rahvapartei poolt Mihhail Kaller. suur tänu. minu küsimus läheb samuti umbes samas suunas, võttes arvesse lõhed Iraagi ühiskonnas Shia ja sunni päritolu elanikkonna vahel, peaks igasugune julgeolekureform peegeldama ka seda, Ähm, ja et elanik on, tunneks, et, et julgeolekuametnikud on tõesti nende jaoks olemas. šiiadi sunnide esindatus on umbes kuuskümmend, nelikümmend protsenti äh, julgeolekusektoris, et kas see on ka osa meie jõupingutusest julgeoleku vallas, et selleks, et veenda neid, et selleks, et äh, riigi üles ehitada, on vaja seda teadlikkust riigistruktuurides nagu julgeolekustruktuurides ja politseijõus, et ähm, elanikkonna koosseis peab ka peegelduma nende struktuuride koosseisus. nüüd ütlesite, et äh, saadik ütles, et tsiviilmissioon ei edukas, kas ta täpsustas ka et kas äh, valitsus kavatseb lõpuks parlamendi soovitus järgida või mitte ja kas see äh, üleskutse Ameerika vägedele, et äh, riigist väljumise plaan välja töötatud, kas see üleskutse on saadetud ka meie vägedele? milline on praegune asjade seis? nüüd, mis puudutab kurdide piirkond, meil on inimesega Erbilis, seal on ilmselt mõnevõrra lihtsam ametivõimudega koostööd teha. esiteks äh, on seal olukord suuresti rahulik ja neil ei ole seda probleemi, et on kaks äh, erinevat kogukonda, kes äh, kohati on konfliktis. aitäh, kolleeg Kristus. aitäh. mul on mõned küsimused, sest ma püüan aru saada, mis Iraagis toimub mida hullemaks olukord Iraagis läheb, samamoodi ka Süürias, seda hullemaks läheb äh, põgenike probleem Kreekas ja üldiselt Euroopa Liidus. minu esimene küsimus on seotud asjaoluga, et minu teada on Iraak suuruselt teine nafta eksportija Euroopa Liidu liikmesriikides, viis miljonit barrelit päevas, mis on tohutu kogus ja loomulikult on sellega seotud väga suured rahasummad. kuidas te selgitate seda, et äh, Iraagi elanikkond on täielikult vaesunud, sest tulusid on ju tegelikult küllaldaselt. kas siin on asi korruptiivses valitsuses, kas siin on mingeid kokkuleppeid hargmaiste ettevõtetega? mis on teie meelest see põhjus? teiseks, mis saab Iraagist? sest loomulikult on pingeid äh, Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel. šiidid on kõige mõjukam äh, poliitiline ja sõjaväeline jõud, aga samas need meeleavaldused, mis on viimastel kuudel on aset leidnud, äh, Financial Times kirjutas täna, et nüüd laienevad Basra suunas, kui ma ei eksi Need meeleavaldused on seotud ju ühiskonna olukorraga. üks osa Iraagi ühiskonnast ei soovi mitte mingit pistmist äh, poliitilise, äh, poliitiliste struktuuridega ja nende konfliktidega sunniide ja šiitide vahel. kas äh, on mingit lootust, et need meeleavaldajad, keda valitsusjõud on muidugi alla surunud sajad, võib-olla isegi tuhanded inimesed, ma ei tea, on äh, surma saanud. ja lõpetuseks, mis saab Euroopa sõjaväe osade kohaloluga? ma olen kuulnud, et osa neist on viidud Kuveiti, et neid kaitsta, võib-olla saate selle kohta rohkem infot anda. aitäh, Kris Peeters, palun! aitäh, esimees, suur tänu ka ettekandjatele info eest. eile oli meil võimalus äh, rääkida Jens äh, Stoltenbergiga, NATO peasekretäriga. üks väga huvitav küsimus oli, et mida arvata USA presidendi ähm, avaldusest, et NATO peaks ähm, rohkem aktiivne olema Lähis-Idas ja tema vastus oli, et ta ei saa vastata, sest et ähm, nad äh, praegu peavad kõnelusi, aga ei ole välistatud, et NATO tõepoolest hakkab seal rohkem tegutsema, mitte tingimata sõjaväeliselt, aga ka teistes valdkondades. minu küsimus on, et kas te olite sellega kursis? ja teine küsimus, et muidugi kahju, kui te ei ole sellest kuulnud, aga kui te olete sellest kuulnud, siis milline on teie arvamus, et isegi kui teil ei olnud seda infot, siis mida te sellest arvate? ja siis, kuidas see mõjutab äh, seda, mida teie praegu teete, mida Euroopa Liit teeb, äh, kui NATO äh, oleks aktiivsem selles piirkonnas? aitäh! härra Peer aitäh, mul on küsimus kindral Kopulale, suur tänu teie lühikese ja kokkuvõtliku ettekande eest, mul on kolm küsimust, kõigepealt äh, kas saate kinnitada, et praegune missioon eh, on nii-öelda paigalseisus, teiseks, millised eh, turvameetmed, julgeolekumeetmed on võetud eh, meie sõjaväelaste kaitseks Iraagis, võttes arvesse praegust olukorda ja kolmandaks, kas te vestlete ka oma Iraagi vastaspooltega selles osas, et milline on suhtumine Euroopa Liitu? Liitu ja USA-sse. Monsieur Papadakis. Oleg Papadakis. Thank you. aitäh. ma räägin kreeka keeles. Νομίζουμε ότι πλέον τα παραδείγματα δεν είναι... Ma arvan, et need paradigmad ei puuduta mitte ainult Iraaki, vaid käivad samamoodi Süüria äh, Liibüa kohta, seal on samamoodi pikaajalised konfliktid, sekkumine, okupeerimine, pommitamine, võitlused erinevate hõimudega ja nüüd tuleb teha järeldusi USA senisest käitumisest, ka Euroopa Liidu ja NATO senisest käitumisest. Nende arengute tuumaks on ju okupatsiooni lõpetamine. okupatsioon ongi viinud praeguse olukorrani Iraagis. kellel sellest siis õigupoolest kasu on? kui see okupatsioon lõpeb või kui toimuvad mingid muud arengud? kuidas on lood äh, kontrolliga sõjaväe üle, kes, kellel on praegu kontroll sõjaväe üle, mõelgem ka äh, konfliktile Iraaniga seal äh, tahetakse ka rahvas äh, tsiviilelanikkond siis integreerida sõjalistesse plaanidesse. aitäh, Renew Europe'i nimel palun Urmas Paet. Well, thank you aitäh! üks arenguid Iraagis, mis ka otseselt meid siin Euroopas mõjutab ja Euroopa julgeolekut mõjutab, on ISISe ja teiste terroriorganisatsioonidega seotud arengud. ma arvan, et see on üsna ilmselge ja kahetsusväärne, et eh, nende juhtumite tõnu, juhtumite tõttu selle aasta alguses on äh, siis võitlus ISISega Iraagi territooriumil ja mõeldes ka Süürias toimunule. et äh, need jõupingutused ähm, on nüüd nõrgestatud. nii et äh, sooviksin teilt teada, millised võiksid teie meelest olla terrorivastased tegevused Iraagis, mõeldes rahvusvahelisele kohalolule äh, Euroopa Liidu kohalolule, millised äh, on kahjud, äh, mis on nüüd tekkinud äh, terrorivastasele võitlusele, millised võivad olla tagajärjed, ka strateegilised tagajärjed? Merci uh.... aitäh. mul on üks detail. Iraagiga suhtlemiseks loodud delegatsiooni juht. Thank you very much and I. suur tänu pean vabandama, et hilinesin. olin äh, tööhõivekomisjonis, kus tutvustati minu raportit, nii et paraku vahel tõesti äh, niimoodi ajakavad äh, põrkuvad. suur tänu, et mind siia kutsusite. ma võtan kõrvaklapid ära, ise ju räägin. ma arvan, et on väga selge, et me oleme praegu tõesti väga tähtsas ajahetkes ja tahaksin eelkõige välja tuua, et Iraagi parlamendi resolutsioon, mis vastu võeti peamiselt Shia saadikute poolt, mis nõudsid Ameerika vägede väljumist riigist, et sellel on väga negatiivsed tagajärjed. ning kindlasti see takistab äh, rahvusvaheliste liitlaste võitlus terrori vastu. nagu te võib-olla teate, siis Rootsi on üks neist riikidest, kelle sõjaväelased on Iraagis ähm, umbes seitsekümmend isikut, kelle ülesandeks on koolitada ja nõustada Iraagi äh, sõjaväge võitluses Daeshiga ning see võitlus ei ole veel täielikult läbi Ehm, see sõjaväepääsunik on, on siis Taji nimeline sõjaväebaas, ehm, kus äh, Rootsi sõjaväelased asuvad ning seda on korduvalt rünnatud pärast äh, kindral Sulemani tapmist. ning äh, seda siis ehm, ja mitte ainult Iraani kaardiväe poolt, vaid teiste rühmituste poolt. et on karta, et Iraani toetavate äh, relvastatud rühmituste äh, mõjuvõim Iraagis kasvab ning see võib tuua äh, siis usurühmituste vahelise vägivallani ning see ähvardab ka Iraagi suveräänsust. ma tahaksin rõhutada, kui olulised on senised positiivsed tulemused, mis on saavutatud Euroopa Liidu poolt ka süüriisikute julgeoleku vallas aga olukord on muutunud äärmiselt ohtlikuks Euroopa Liidule ja liikmesriikidele, sellegipoolest peame jätkuvalt toetama Iraagi julgeolekujõude ja valitsust. aga alles siis, kui Iraak suudab ise stabiilsuse saavutada, siis on võimalik ka jõuda täielikult demokraatliku riigini. tahaksin veel öelda, et äh, Euroopa Parlamendi delegatsioon äh, suhtlemiseks Iraagiga muidugi jätkab äh, väga tähelepanelikult olukorra jälgimist, mis puudutab julgeolekut Iraagis ning seda muidugi koostöös selle komisjoniga kutsuksin siinkohal ka kolleege kohtumisele, mis toimub kahekümne kolmandal jaanuaril ja kuhu tuleb Mm. ja, ja kus siis te, tegeldakse Iraani ning ähm, Araabia poolsaare äh, küsimusega ning üldiselt olukorraga Lähis-Idas. suur tänu! ma ei... Nüüd... suur tänu ja nüüd äh, härra Toma ja Koppola, teil on nüüd sõna. suur aitäh teile kõigi küsimuste eest äh, nende küsimuste ulatus äh, läheb kaugemale kui see, millega meie tegeleme. tahaks mõningaid märkusi teha ning äh, oluline on muidugi see, kuidas me äh, toetame Iraagi valitsuse tegevust, kuid samas siiski kritiseerime reaktsiooni protestidele. oluline on, kuidas äh, inimõigusi kaitstakse Euroopa institutsioonides, meil ei ole konkreetset mandaati missioonile, aga meie nägemus on selline, et missiooni kohaleolek strateegilisel tasandil äh, julgeolekusektoris Iraagis on äh, selline element, mis võimaldab meil jälgida toimuvat ning äh, ka element, mis aitab äh, tegeleda hoiatus ja kontrolli, hoiatuste ja kontrolliga. ning see on võib-olla selline hoiatav faktor äh, suhetes Iraagiga ning teine küsimus puudutas äh, mandaadi rakendamist, võttes arvesse praegust äh, segast olukorda. nüüd strateegiline ülevaade tegeleb selle küsimusega. me soovime tegeleda küsimustega, mis strateegilisel tasandil mõjutavad julgeoleku äh, jõudude võimet olla tõhusamad. näiteks äh, piirikontroll, kus äh, saame tegeleda näiteks just terrorivastase võitlusega. samuti on arutelu, mis puudutab äh, inimressursside haldamist. küsite, et mis mõte sellel on? see on oluline element äh, näiteks võitluses korruptsiooni vastu ja samuti ka selleks, et välja, ka see selgitada, kus asuvad millised jõud. teine element, mida mõned mainivad, puudutab äh, ligipääsu. Äh, äh, ligipääs on piiratud, nagu ütlesin oma ettekandes, kuid samas see aitab meil keskenduda küsimustele, mis nende jaoks on tulevikus olulisemad. võiksime öelda näiteks, et vägivaldse ekstremismi vastane võitlus on valdkond, kus saame nendega koostööd teha ja te mainisite ka ah, Irvil on samuti oluline osa meie analüüsitööst, kuidas oma eh, mm, tegevust selle laiendada, eh, peaks eh, tegutsema tihedamalt koha peal ning kuidas koostööd teha Bagdadis järvilis kohalike võimudega, igatahes on see üks võimalus. NATO teeme koostööd NATO-ga e. ning äh, see on üks elementidest, mis, mis on väga olulised, sest see tegeleb ka selliste küsimustega nagu meie programm läbipaistvus äh, ning äh, e, järelevalve, mis ühtlasi peaks aitama Iraagi või-, vägede võimekust parandada ning üks küsimus veel, mida mainis ka Enzo, see puudutab kultuuripärandi kaitset. ma tean, et see tundub olevat väga väike asi olevat, millel pole suuremat tähtsust, kuid me arvame, et see on oluline, see esimene missioon, mille mandaat on sellega seotud ning teame, et eh, kunstiväärtuste müük finantseerib eh, terroristide tegevust. üks asi, mis on oluline on äh, see, et iraaklased on väga lõhestatud mitmetes äh, küsimustes, kuid nad on kõik veendunud äh, selles, et nad on Babyloonia, Assüüria kultuuri pärijad ning see küsimus on tõesti selline, mis erimeelsusi vähendab, see on äh, näide meie tegevusest, see aitab äh, ka e-, ehitada sidemeid erinevate kogukondade vahel. suur aitäh, Stefano. ma olen täiesti nõus sellega, mida Stefano ütles. Äh, selles pole vähimatki kahtlust mm, ma tahaks äh, olla lähemal küsimusele, mis mulle esitati alguses, kas äh, ku-, kas kuuekümnene missioon, alustasime kolmekümnekesi, võib muuta radikaalset julgeolekusektorit Iraagas ei, ei täna, homme ega ülehomme. see on tõsi. aga me oleme seal ning me edastame oma sõnumeid. üritame kõige kõrgemate juhtide sabas liiduda ja neile oma sõnumid edastada seda sellepärast, et meil on mandaat, eh, mis, milleks on strateegilisel tasandil nõustamine. riigis, eh, kus politseijõudusid on väidetavalt kuussada tuhat, kui sa küsid nende käest, kus nad on, kes nad on, siis nad ei tea. sest eh, puudub igasugu, suutub, su-, puudub igasugune ressursside juht ja kontroll. ameeriklased on käivitanud projekti andmebaasi inimressursside haldamiseks, eh, nad eh, suudavad selle loomise kinni maksta, kuid iraaklased ei olnud, seni olnud aga suutlased olnud seda kasutada, see on üsna keeruline. ühes ameeriklastega eh, üritame koha peal koostööd teha ameeriklastel on tehniline võimekus äh, ja äh, siis äh, Iraagi politsei konkreetsed vajadused on seosed. teeme koostööd ka NATO-ga, koalitsiooniga, nagu alati, kus iganes me Euroopa Liiduga mm, kohal oleme. nii et kas me suudame midagi homseks ära teha äh, ei, kuid peame siiski kohale jääma ja tegutsema. E, olime kolmkümmend, e, nüüd oleme kuuskümmend, nüüd on meid kuuskümmend e, ja ilmselt tuleb meil juurde, kui liikmesriigid saavad aru, mida nad Iraagis tegema peavad, millised on sealsed vajadused, sellepärast on vaja kohaneda olukorraga loomulikult Ja loomulikult äh, olime väga hõivatud sellega, mis toimus meeleavaldustel jaanuarikuupõhiste probleemidega ning pidime eh, lõpetama nendega otsese füüsilise kontakti kohtumised. kas ma kirjutan, kas ma helistan otse neljakümnele või kuuekümnele inimesele, ütlen minge tagasi, ma võin seda teha, aga enne ma tahan koha peale minna ja vaadata äh, Äh, seda, mis koha peal toimub, äh, sest äh, missioon kokkuvõttes on ju seal Bagdadis, mina olen Brüsselis. me peame koha peal jääma, seal ei ole mingit taganemisteed, alustasime kaks aastat tagasi, meil ei olnud väga ambitsioonikas mandaat, oleme mandaadi üle vaadanud, oleme oma kohalolekut suurendanud, ilmselt jätkame ka edasist äh, analüüsi ja võib-olla meil on rohkem äh, ressursse, suurem mandaat. see on äh, asi, mille üle tulevikus järele mõelda. see, et me äh, oleme külastanud visiiti, oleme rääkinud kohalike politseiohvitseridega ja nad kõik on palunud rohkem toetust, peame kusagilt alustama sest see äh, oli selle poolt, et me oma tegevust laiendame Erbilisse. ja siis äh, vaatame, mida äh, edasi teeme, nagu oleme teinud juba Ukrainas, juba neljas Ukraina piirkonnas. niisiis, see on nii-öelda laienev protsess, äh, millega äh, jätkame, kuid üritame olla proaktiivsed. meie tõlgendame mandaati nii, et, et on vaja kohaneda olukorraga ning äh, me peame keskenduma oma vahendid nendesse valdkondadesse, kus meil on võimalik midagi mõju, mingit mõju omada kui me ei suuda mingit, kui me leiame, et eh, ühele küsimusele me mingit mõju ei oma, eh, siis eh, peame millegi muuga tegelema. üritame teha endast parima, kuid meil on kuuskümmend inimest seal kohapeal. kuuskümmend ei ole need mitte nõunikud, kuuskümmend inimest on missioon, logistika, julgeolek, kommunikatsioon, IT nii-öelda hübriidid ja nii edasi. kuuskümmend on kogu missioon. ja et seda küsimusele ei ole vastust. tegelikult on vastus, mida me soovime saavutama, mis mandaat on, mis äh, on meie ambitsioon Iraagis. nii et äh, Hmm. Iraak ei ole väike riik, see ei ole väike riik hmm.. ning äh, vaatame, mis äh, seal äh, riigis toimub, kuidas on vaja, kui me soovime olla nähtavamad ja mõjukamad, siis meil on vaja uusi vahendeid. liikmesriigid äh, Äh, muidugi jälgivad äh, strateegilisi nõuandeid, jätkame kogu protsessi, ärge oodake mingit revolutsiooni homseks äh, päevaks. aga võite kindlad olla selles, et me ei istu seal käed rüpes. me teeme kõik, mis suudame ja loomulikult seda, mis praeguses julgeolekuolukorras võimalik on võttes arvesse, et siseministeerium aasta aega ei äh, toiminud äh, ja see on meie, nemad on meie põhilised äh, kaastöötajad, siis nüüd meil on vähemalt võimalik kellelegi, kellegagi suhelda, kes teab, millest, kellest, millest jutt käib. minu küsimus oli see, et kas äh, julgeolekujõudude reform äh, aitab samuti integreerida äh, sunni ja šia elanikkonnarühmi, sest see on mõnedes riikides olnud võimalus, erinevad rühmitused kokku saada, nad, nad viies kokku relvajõududesse kas äh, on karta, et äh, ainult šiiadest koosnevad politseiüksused äh, ehitatakse üles? kas te teate, kes need inimesed on, kes ministeeriumite poolt tööd on saanud? ma ei tea seda mm.. aga kas äh, aga kas tugeva politseijõu ülesehitamine prioriteet, jah, kas see on ülevalt alla või alt üles lähenemine, no sellega me peame alles tegelema. kas me saame selle ülevalt peale suruda? ei. kas saame koostööd teha paktades ja väljaspool, arutades samuseid, samu operatiivküsimusi, üritades leida ühiseid äh, Äh, lahendusi, et äh, julgeolekuküsimusi lahendada erinevates piirkondades, üritades äh, politsei kogukonna ülesandeid võib-olla, kes paarikümne aasta pärast või isegi kahe aasta pärast, kes teab, suudavad tugevat mõju avaldada riigi ühtsusele, mina arvan, et see on võimalik. midagi on võimalik ära teha ja peame kindlasti edasi tegutsema ja nagu ma enne ütlesin, mul on kogemusi Bosniast, Bosnia on äh, teistsugune, aga kokkuvõttes äh, äh, kus seal on kolm suurt etnilist rühmaitust ja neliteist politseiüksust, nii et ma ei ütle, et Iraagi olukord on halvem kui Bosnias, kuigi Bosnia oli hoopis teine teema, kuid need muudatused, mille suutsime sisse viia, alustasime ülevalt alla. Eh, kuid alt üles eh, tegutsedes saime me väga palju eh, tulemusi, mitte täiuslikke, aga häid tulemusi, kas võimalik stra-, sama strateegiat kasutada pika perioodi vältel Iraagis, no see, ta tasub proovida. proua Neumann, palun suur aitäh teile selle põhjaliku ülevaate eest. ühte minu küsimust ei vastatud, see puudutab dialoogi protestijatega. ma ei tea, et see pole teie range mandaadi lahutamatu osa, aga teil on tihedad sidemed Euroopa delegatsiooniga äh, Äh, kuid me teame, et paari kuu jooksul rünnati äh, meeleavaldajaid pisargaasiga ja kummikuulidega. nagu ma ütlesin juba äh, oma sissejuhatuses, võin seda korrata, Euroopa missiooni koostöö kodanikuühiskonnaga kasvab, muutub ülevaatlikumaks ning läbi selle dialoogi me loomulikult üritame Äh, saada kontakti ka teiste osapooltega, kas äh, me saame meeleavaldajate kui sellistega äh, kontakti võtta, see ei, seda me ei saa teha, see on suur probleem, aga kas me saame kas me saame kodanikuühiskonnaga teisel viisil koga, kokku puutuda ja oma sõnumeid edastada, ma arvan küll Eh, ning eh, me tegime seda ja teeme seda ka uuesti, kuigi praegusel hetkel on olukord selline, et me oleme oma eh, tegevuses piiratud, liikumisvõimaluses piiratud koha peal. kuid olukord on üsnagi stabiilne, nii et võib arvata, et natukese aja pärast lähme me tagasi suurema missiooniga koha peal ning loomulikult ka üritame suurendada oma eh, sekkumise osalemisvõimet. suur aitäh meie kahele kõnelejale. ma arvan, et eh, ilmselt nägite, eh, milline on meie komisjoni liikmete suhtumine küsimustesse. Iraagi olukorda ning äh, Eh, samuti ka Euroopa tegevusse erinevate eh, juhtkondade all, ma tean, et te, te ei tohi räägida muust kui oma pädevustest, kuid eh, ärge peljake, minge võimalikult kaugele selles öö, oma sõnavõttudes. Äh, meie toetame teid igal juhul. lugupeetud kolleegid, ma arvan, et äh, meil on siin põhimõte meie allkomisjonis, et need, äh, kes on hiljaks jäänud, ei tohi äh, karistada neid, kes on õigel ajal tulnud. see käib nii saadikute kui kõnelejate kohta. proua Totši tuleb hiljem, ta on veidi hiljaks jäänud, aga andis sellest teada. ja ma teen ettepaneku, et me nüüd alustame kohe selle päevakorrapunktiga, mis on pühendatud äh, ühise välis, ühise äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ähm, kümnele aastale. meil on siin äh, Christopher Meyer, Euroopa ja välispoliitika professor Londoni King's College'is ja meie hulgas on siin ja mul on väga hea meel selle üle, et meil on kõrgetasemelised eksperdid Äh, endine suursaadik, Prantsusmaa suursaadik Pierre Vimont, kes on nüüd äh, ja endine Euroopa välisteenistuse peasekretär, praegu Carnegie Europe'i äh, vanemteadur ja proua Totši tuleb varsti ja meil on ka Brooks Tigner, ajakirjanik ja äh, Äh, analüütik Change äh, Defense Weeklyst äh, ja meile tutvustatakse siis nüüd nelja uuringut, mis me oleme tellinud ja viimaseid arenguid julgeoleku- ja kaitsepoliitikas ja tulevikuperspektiive ja ma loodan, et te olete kõik saanud need uuringud ja kindlasti me, tulevad meil siis ka äh, huvitavad arutelud, mis puudutavad ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, selle tulevikku, kaitsevõimete arengut, Euroopa kaitsetehnoloogilist ja mm, tööstusbaasi ja institutsioonilist raamistikku kaitsevallas Euroopa Liidus, ma annan nüüd sõna härra Maierile ja siis pärast saavad sõna asjast huvitatud saadikud, siis saab sõna härra äh, Vimon ja siis proua Totši ja siis äh, härra Tigner ja pärast äh, kõnelejad saavad siis saadikud siin iga kord sõna võtta, nii et kõigepealt saab sõna härra Maier aitäh selle küllakutse eest ja võimaluse eest tutvustada meie tööd siin. minu väljakutseks on tutvustada viieteist äh, minuti jooksul neljakümmet viit äh, lehekülge poliitikaülevaateid, äh, mida minu ja kohalolev, mina ja kohalolev kolleeg ja teised kolleegid ühiselt ko koostasime. ja ma pean väga valima, et millest ma täna räägin, keskenduma võib-olla olulistele väljakutsetele, mis puudutavad erinevaid valdkondi kõigis nendes poliitika ülevaadetes ja ma loodan, et mm, see annab alust mm, heale arutelule, ma peaksin võib-olla mainima ka, et ma keskendun võib-olla rohkem nendele valdkondadele, kus on probleeme, selle asemel, et kiita eh, neid valdkondi, kus eh, on saavutusi, nii et mm, see on ka üks eeldusi. ja ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on väga palju arenenud alates loomisest, eriti kui minna tagasi päris algusesse, kahe tuhande kolmandasse aastasse äh, ja esimestesse sõjalistesse ergo-, sõjaliste missioonide käivitamisse ja Lissaboni leping tundus hoogu veidi äh, pea, äh, pidurdavat, mitte kiirendavat, aga viimasel viiel aastal oleme näinud uut hoogu, uut soovi kasutada Lissaboni lepingu sätteid. ma loodan, et meie ülevaated ähm, toovad ähm, äh, võimalusi tagasi vaadata, äh, et äh, ja aru saada, et millised on tegelikud võimalused ja poliitiline tahe ja et me ei, ja et olulised on ähm, ka see, et meie reformid tõesti toimiksid, et need ei oleks ülevalt alla ja kui rääkida esimestest, esimesest valdkondast, eh, meie tegevused selles valdkonnas, eh, sõjalised missioonid ja tsiviilmissioonid, tsiviilmissioonid ja eh, operatsioonid on peam-, üldiselt saavutanud oma eesmärke, mõned operatsioonidest, nagu näiteks EUNAFOR Somaal-, Somaalia, näitasid milline võib Euroopa Liidu ühine äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika olla, millel on erinevad eesmärgid, samaaegselt humanitaareesmärgid, mis on seotud äh, ÜRO toiduprogrammi äh, toiduabi äh, laevade kaitsmisega ja siis äh, laevateede avatuks, avatuna säilitamine Euroopa laevadele ning ühine välis- ja julgeolekupoliitika, piraatluse ähm, probleemidega võitlemine Somaali poolsaarel, aga samal ajal on selge ka see, et on olnud väga suuri probleeme äh, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tegevustega. esimeseks on olnud, et vahel on, tundub esmapilgul olevat väga palju huvi tegevuse, tegutseme asumise vastu, aga mitte nii palju poliitilist tahet. me oleme näinud seda kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Liibüas, kahe tuhande kaheksandal aastal Kongos, kus Euroopa Liit ei soovinud käivitada operatsioone ja kasutas äh, näiteks äh, pataljone ja muid võimalusi. ja teine asi, et on see operatsioonide käivitamine, mis on olnud suureks äh, väljakutseks, äh, nii võttes arvesse aega, mida on vaja selleks, et äh, vägede konverents korraldada või, ja selleni, et jõuda üldse koha peale, et ma olen nõudnud, et lugenud, et kaheksakümmend protsenti Äh, vajalikest jõudud võimetest on kokku saadud nende missioonide jaoks, seda ei ole väga palju. ja meie oma ülevaates räägime mõningatest lahendustest nende, nendele probleemidele ja äh, olukorra paranendamisest, et äh, mm, see, kuidas parandada neid ja paremini käigus hoida neid missioone ja aga minu jaoks üks peamistest valdkondadest, kus on vaja edusamme teha, on äh, strateegilise kultuuri ülesehitamine, eriti sõjalises valdkonnas, kus meil on olnud vähem missioone kui äh, tsiviilvaldkonnas. ma tean, et väga palju õpitakse kogemustest äh, Euroopa Liidu sõjalises staabis, aga väga palju rohkemat on vaja ära teha selleks, et nägemused läheneksid julgeolekuohtude osas, aga ka selles osas, kuidas neile vastu astuda. üks olulistest asjadest on ähm, ühine nägemus äh, ja äh, piis-, piisavalt vara tulevad hoiatused, et ähm, vaja on ohte õigesti hinnata, ma arvan, et Euroopa Liit võiks väga palju rohkem ära teha selleks, et paremini kasutada olemasolevaid ressursse, nagu näiteks Euroopa Liidu delegatsioone, mida ei ole piisavalt hästi kasutatud, ja teiseks äh, tuleb mõelda sellele, et mida me saaksime teha selleks, et luureandmete jagamist ja koostööd liikmesriikide vahel edendada üks äh, ettepanekutest viimastel aast-, viimati on tulnud, äh, et võib-olla võiks kasutada tõhustatud koostööd, et äh, rohkem liikmesriigid jagaksid luureinfot ja teeksid seda väikses, väiksemas ringis liikmesriikide hulgas, kes soovivad seda teha. mis puudutab institutsioone, Lissaboni leping pakkus uusi võimalusi, PESCO on üks nendest võimalustest, mida nüüd on äh, ära kasutatud selleks, et koostööd tihendada ja süvendada, aga on ka õiglane öelda, et äh, koostöö killustamine tsiviil- ja sõjaväelise ja äh, riigiülese ja valitsuste vahelise taseme vahel on probleemiks institutsioonilises raamistikus. selle võib, probleemile võib leida erinevaid lahendusi, üks nendest on, et tuleb mõelda paindlikumat mitte aga ühendatud äh, otsuse langetamise äh, vormide äh, peale Euroopa Liidus ja see puudutab kohati ka väiksemaid algatusi või siis Euroopa Julgeolekunõukogu mõtteid, et kuidas neid nähakse, et üks e-, plussidest oleks, et meil oleksid sidemed Ühendkuningriigiga ka pärast Brexitit sest tegemist oleks äh, mitteametlikuma struktuuriga. teised mõtted, mis on puudutanud äh, kvalifi-, äh, on puudutanud kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist vähendundlikumates piirkondades, komisjon on rääkinud sanktsioonidest ja tsiviilmissioonidest, aga võib-olla ka teisi instrumente, mida ei ole piisavalt kasutatud, et näiteks äh, Äh, kasutada seda klauslit, et võimaldada rohkem äh, otsuste langetamist, kui on üksmeel äh, strateegiliste eesmärkide osas. peamiseks probleemiks on see, et ühelt poolt on meil vaja kiiremaid otsuseid ja rohkem äh, soovi tegutseda, aga samal ajal ei taheta eh, ühise julgeoleku kaitsepoliitikale, kaitsepoliitika toetust vähendada, eh, kui eh, liigutakse roh-, suurema paindlikkuse suunas, et ei soovita pahandada suuremaid liikmesriike kui tegemist on võimetega, siis on teada, millised on vajakajäämised, aga üks üldisem probleem on see, et hoolimata Euroopa Liidu üleilmsest strateegiast ja äh, kaitse rakenduskavast ei ole piisavat selgust selle osas, et äh, milline on ambitsioonide tase ja mida see tähendab äh, võimete prioriteetide jaoks Euroopa Liidu liikmesriikidele et kui vaadata üleilmset strateegiat, siis tundub, et äh, ambitsioonid on üsna laiad, äh, kui vaadata Petersbergi ülesandeid ja see võiks hõlmata kõi-, kõiki, äh, igasugust võimete spektrit, aga on ebaselge, et mida Euroopa Liit soovib saavutada, kui tegemist on strateegilise autonoomiaga USA-st, sest kui seda tahetakse saavutada, siis sellel on väga drastilised ja tugevad järelmõjud, kui see korralikult läbi mõelda ja kui tahta suuri edusamme teha, siis on vaja rohkem kulutada, aga vaja on ka mõelda, kuidas asju ratsionaalsemalt korraldada, et vastastikune kaitsekoostöö äh, liikmesriikide ja rühmade vahel on, ma arvan, üks oluline valdkond selleks, et teha edusamme võimete alal ja ma arvan, et äh, kasu oleks ka sellest, kui Euroopa, mida on ka Euroopa Parlament äh, nõudnud, et äh, ületada lõhe üldise, üleilmse strateegia ja julgeoleku- ja kaitsepoliitika valge raamatu vahel, et tõesti panna paika, milline on Euroopa kaitse strateegiline eesmärk, et mõned on rääkinud ka strateegilisest kompassist ja kaitsetehnoloogiline ja tööstusbaas, et Euroopa Liit ei saa oma raha eest piisavalt palju, kui tegemist on kaitsekulutustega. see võiks olla palju parem suhe ja alati võrreldakse USA-ga, Euroopa Liitu, USA-s äh, kõrgemate, suuremate vahendite tasemega saavutatakse ka palju rohkemat. Euroopa Liidul on äh, kakskümmend viis äh, erinevat hävituslennukit, USA-l kuus ja sama käib teiste relvaliikide kohta ja erinevate platvormide ja süsteemide kohta. ja see loomulikult äh, tähendab suurt raha kulutamist. nii et mastaabisääst, äh, säästu ärakasutamine ja koostöö äh, võimal-, ähm, koostalitlusvõime edendamine võiks tõesti olla asi, mis tugevdaksid ähm, kaitsetööstuse tehnoloogilist tööstusbaasi ning muidugi väga oluline on äh, seega kaitsetööstuse turu arendamiseks. küsimus on, et kas meie äh, kulutused on piisavalt selleks, et ähm, tõesti mingeid muutusi kaasa tuua ja meie äh, ülevaated ka esitasid selle küsimuse, et kas see nii on. väljakutseks jääb see, et kui tõesti tahet, tahta üles ehitada Euroopa äh, kaitsetööstuse tehnoloogilist ja tööstusbaasi, siis tõesti tuleks eeskuju võtta USA kaitsepoliitikast ja küsida, et millised on äh, liikmesriikide eelistused äh, relvastuse hankimisel ja vaadata, seni kaheksakümmend protsenti kaitsekulutustest tehakse liikmesriigi tasandil, nii et see on tõesti väga suur väljakutse ja võib-olla viimane punkt, mis seda puudutab, see, või õigemini see puudutab kolmandate osapoolte juurdepääsu e, e, Euroopa Kaitsefondile ja ja et milliseid probleeme on seoses selle valdkonna algatustega. nii et äh, äh, ambitsioonikama julgeoleku- ja kaitsepoliitika arendamine äh, võtab aega ja see tähendab seda, et vaja on muuta erinevatel tasanditel äh, suhtumist, kultuuri, vaja on äh, ka seda, et liikmesriikides mõtteviisid läheneksid üksteisele, et see, mis Brüsseli tasandil tehakse, et see ei peaks lihtsalt allapoole liikuma, vaid vaja on ka pika Äh, lisaks pikaajalistele väljakutsetele on vaja ka lühiajalisi väljakutseid ja kui ma rääkisin, kui ma kirjutasin ÜJKP missioonide, siis ma äh, mõtlesin, et äkki me lahendame neid probleeme, mis olid meil minevikus koostööga, et me ei ole piisavalt äh, teadlikud nendest probleemidest, mis meid tulevikus ees ootavad, et mõnes mõttes on need missioonid olnud üsna selektiivsed ja võib-olla on väga hea, et nad ei ole olnud väga suurelt läbi kukkunud aga see, mida me nägime Mogadishus või Srebrenitšas või Fallujahs, et tõesti olukord võib halveneda, et tuleb väga intensiivne sõda, et võib-olla siis pea, oleks vaja vastastikusele kaitseklauslit, et kas ühine julgeoleku kaitsepoliitika on tõesti so-, sobiv selleks, kas on olemas poliitilist ta-, tahet selle jaoks, et Äh, uued väljakutsed, uued ohud on need, millest me peame olema teadlikud, <clears throat> sest minevikus on äh, Euroopa Liidus äh, väga optimistlikult mõeldud mitte ainult kaitsepoliitikas, vaid ka muudes valdkondades. ma arvan, et vaja on mõelda ka kõige hullematele juhtudele, vaja on mõelda ette järgnevatel kümnel aastal, aitäh! Merci beaucoup uh,, je propose. suur aitäh! ma nüüd arvan, et alustame küsimustega kõigepealt saab roheliste nimel sõna proua Noimann um.... Ähm. aitäh. mul on üks küsimus, aga see äh, võib tegelikult puudutada ka teiste kõnelejate äh, analüüsi. me oleme näinud seda, et ÜKP ähm, missioonide suurus ja keerukus on oluliselt äh, vähenenud kombinaatsiooni või äh, Makedoonias toimuvat missiooni. miks me näeme, et meie vahetus naabruses on üha rohkem eskaleeruvaid konflikte, meil on üha rohkem konverentse, võimekust, personali, äh, taristut ja iga liikmesriik ütleb, et, äh, et iga riik peaks ise lahendama probleemid, sest neil ei ole lahendust. milles on probleem, miks see nii on? ja siis äh, mis Volusides Rebrenitsat ja mina mõtlesin, et äh, siis kohe Alepole ja Idlibile, aga ei ole niimoodi, et enam genotsiidi toimuks, me lihtsalt ei oska enam midagi ette võtta. suur tänu ja Mihhail Kaale Rahvapartei fraktsioonist. aitäh, räägin saksa keeles. suur tänu ülevaate eest üldiselt äh, nõustun teie kirjeldatuga. minu kogemus näitab, et pärast Lissaboni läbijõustumist tõepoolest esimesed, esimeste, esimese viie aasta jooksul ei olnud, aga siis aitas meid äh, Vladimir. ma arvan, et see oli see üks neist päästikutest, kus me siis nägime, et meie vahetus naabruses toimuvad asjad, mis ka meid otseselt mõjutavad. minul on märkus ühe aspekti kohta, mida mainisite, nimelt luureinfo jagamine. ma arvan, et seda ei ole võimalik kuidagi formaalse mehhanismi kaudu reguleerida, mainisite tõhustatud koostööd, ma arvan, et see tõesti toim-, saab toimuda ainult kahepoolselt. igal juhul, kes seda ka ei korraldaks, peab ähm, olema kindlus, et, et ähm, seda infot jagatakse ainult nende vahel, kes tõepoolest ähm, on asjakohased osapooled. ja ma usun, et me peaksime ka jätkama arutelu enamushääletuse üle, isegi kui see piirdub äh, esialgu ainult äh, missioonidega. seegi oleks juba hea ka ja minu jaoks vastuvõetav. teine variant oleks konstruktiivne erapooletus, et äh, ütlemise, et hea küll, me oleme erapooletud, me ei taha osaleda, aga me ei blokeeri teiste tegevust ja ka mitte Euroopa Liidu vahendite kasutamist. nüüd, mis puudutab ambitsioonikust. tegelikult peaksime me selles lähtuma ju julgeolekuolukorrast, et meil oleksid sellised ambitsioonid, et me suudame ka anda sobiliku vastuse. mina arvan, et see peaks minema täieliku võimekuse spektri suunas. Te rääkisite strateegilisest autonoomiast, see on ju selline märksõna, mida eriti NATO kontekstis eriti hea meelega ei kuulda. aga kas te olete nõus, et ähm, kui vaadata praegust olukorda Liibüas, siis see on selline klassikaline juhus, et me, mm, kui me midagi Liibüas ette võtame, siis tegelikult äh, ähm, on niimoodi, et kui NATO midagi tahab otsustada äh, ja Erdogan äh, paneb veto, siis ei ole midagi võimalik teha, sest NATO peab otsustama ühehäälselt, et äh, kui teised NATO-s tahavad Liibüas midagi korda saata ja Erdogan ei ole nõus, siis ei ole midagi võimalik teha, sellepärast meil ongi vaja strateegilist autonoomiat, et meil siiski säiliksid teatud võimalused selles osas. nii palju siis selle kohta, nüüd ähm, mõned küsimused läksid praegu meelest, aga võib-olla saan neid hiljem veel küsida. aitäh, kolleeg Pesescu! jätkan samal teemal nagu juba härra Kaaler äh, algatas. minu jaoks on täiesti ebaselge, mida tähendab strateegiline autonoomia. mina olen endine riigipea. riik, mis on NATO liikmesriik, Euroopa Liidu liikmesriik ja kõik meie ressursid on alati NATO käsutuses me ei loo mitte kunagi sõjaväelisi ressursse, mis oleksid Euroopa Liidu käsutuses. kakskümmend kaks Euroopa Liidu liikmesriigi, kes on NATO liikmesriigid, lähenevad asjale samamoodi minu meelest. ma, mulle ei tundu, et keegi teistmoodi läheneks. kui autonoomsed saame me sellistes tingimustes olla? sellises olukorras, kus, kus suurem osa meist on ka NATO liikmed, sest kui me mängime ressurssidega, siis siis see viib selleni, et mingil hetkel NATO ei ole enam usaldusväärne, et on see oht, et need ressursid ei ole enam NATO käsutuses me peame siin rohkem selgust looma. samas olen täiesti nõus. et äh, meil on vaja enamushääletust. sest et minul on see kogemus ülemkogust, et kaks-kolm riiki Äh, ei olnud nõus oluliste otsustega ja nii ei saanud neid vastu võtta. me peame vaatama, milline strateegiline reaalsus ja siis saame ehk välja arendada eraldi ressursid, mis äh, on valmis Euroopa Liidu sekkumisteks, sest kui me ei ole valmis õigel hetkel sekkuma, siis meie olulisus üha väheneb. meie tähtsus maailma areenil ei piisa sellest, et me oleme majanduses esirinnas, vaid tänapäeval on selge, et kõige tugevatel riikidel on mitte ainult majandusliku võimekuse, neil on ka tugev sõjavägi, mis on valmis reageerima. suur tänu, Kris Peeters, palun. aitäh, esimees, suur tänu, härra Maier. nõustun kolleegiga selles arutelus. kui me räägime Euroopa Liidu strateegilisest autonoomiast, siis see on muidugi väga huvitav küsimus. aga ma leian, et kui näiteks NATO ja Euroopa Liidu ja USA huvid ei ühti, siis meil peab olema siiski võimalus tegutseda, meil peab äh, olema võimekus autonoomselt äh, tegutseda. see on ka tulevikus olulisem kui praegu. ma nõustun kõigega, mida ütlesite, aga minu jaoks on äh, esim-, esimeseks küsimuseks, et kui Euroopa Komisjoni president on öelnud, et ta soovib geopoliitilist komisjoni, et see komisjon peaks olema geopoliitiline. siis tekib küsimus, et mida see tähendab? milline on Euroopa Komisjoni ettekujutus või nõukogu ettekujutus? milline on meie geopoliitiline arusaam maailmast, millal me peaksime sekkuma? niisiis, see on esmajärguline küsimus, et äh, milline on meie vaade geopoliitikale? jah, loomulikult väärtused, äh, Euroopa väärtused, see on selge, aga meil on vaja ikkagi selgemaid arusaamu, kui me räägime geopoliitikast. Äh, suur tänu! ma palun nüüd, et härra Maiers, et te vastaksite, nii et kui te oleksite Euroopa saadik, siis pooleteist minutiga peaksite te eh, kõigile küsimustele vastama, nii et vastage lühidalt ja siis anname sõna teistele külalistele ja palume, et nad mitte ainult ei teeks eh, sissejuhatust, vaid ka kommenteeriks seda, mida nad saalis on eh, kuulnud. härra Kaaler soovib veel sõna võtta ärge siis selle ära unustage, mida küsida tahate, ma annan teile võimaluse selle esitada natukese aja pärast. Thank you very much for, for the... suur tänu küsimuste eest ja kommentaaride eest. vastaksin väga lühidalt vist kolmele äh, ja mis puudutab äh, härra Pasescu kommentaare, siis võib-olla saab neile vastata kolleeg Benji Jones, et tema võib-olla oskab strateegilise ähm, autonoomsuse kohta paremini vastata. nüüd, äh, mis on juhtunud ÜJKP missioonide intensiivsusega, ma arvan, et paar asja. kõigepealt Euroopa Liit, Euroopa Liidu poliitilised huvid olid natukene mujal ähm, ja siin oli ühelt poolt küll võimekuse probleem, aga samas ka lihtsalt poliitilise huvi äh, või tähelepanu probleeme, võib öelda, et ei olnud selgelt juhti ÜJKP missioonide puhul. ma arvan, et Liibüa puhul oli see kohati päris pettumust valmistav mõnede partnerite, näiteks Saksamaa käitumine, et ähm, näitas, et ÜJKP missioonide osas ei olnud väga suurt entusiasmi, nii et siin oli jah, tõesti erinevaid äh, põhjuseid. muidugi näiteks Sofia äh, leidis sellegi poolest jätkuvalt aset. ja võib öelda, et äh, see, mis toimub Euroopa Liidu piiride taga, need konfliktid on niivõrd ägedad, et Euroopa Liit on üpris ettevaatlik sekkumises see seondub natukene ka härra Petersi küsimusega, et kui me tahame tõesti olla geopoliitilised, siis Liibüa ja Süüria või kogu Venemaa küsimus kujutab endast hoopis teistsugust väljakutset. ja ma ei ole kindel, kas me oleme poliitiliselt valmis ja ka oma võimekuse poolest valmis nende väljakutsedega toime tulema. kuid ma usun, et me oleme nüüd jõudnud uude ajajärku ja on suurem valmisolek arutada näiteks missiooni Lüübiasse. nüüd, mis puudutab luureinfo jagamist, siis võib-olla peaksin täpsustama, et tõhustatud koostöö ei tähenda, et luureinfo jagamine on kohustuslik, see on ikkagi vabatahtlik koostöö, aga lihtsalt see kokkulepe oleks selline selgem, konkreetsem kirjalik kokkulepe nii et äh, luureinfo jagamine oleks jätkuvalt vabatahtlik, aga see on lihtsalt teisel alusel ja selleks on vaja ka vastavaid, vastavat taristust, et luureinfo jagamine toimuks turvaliselt. ja annaksingi nüüd sõna Bennile, et tema vastaks strateegilise autonoomia äh, küsimusele. jah, muidugi, palun, teil on sõna suur tänu, Kristof, äh, jätsid mulle selle lihtsa küsimuse siis. ma arvan, mis puudutab strateegilist autonoomiat, siis ähm, palju sõltub sellest, mida me mõistame sõna strateegiline all. ma arvan, mitte keegi ei, ei tee siin ettepanekut, et Euroopa Liit võiks oma võimekuse välja arendada ja oma äh, otsuste langetamise välja arendama selleni, et me oleksime täielikult äh, autonoomsed kaitseorganid. ma ei, arvan, et sinna me küll ei taha jõuda. küsimus on selles, mida strateegiline autonoomia tähendab meil on üks suhteliselt autonoomse tegutsemise näide äh, USA, mm, mis puudutas siis äh, Liibüas tegutsemist äh, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik siis viisid seal läbi operatsiooni, aga see oli päris keeruline ilma USA abita, nii et kui me räägime siin strateegilisest autonoomiast äh, kui abstraktsest mõistest, siis oleks äh, võib-olla päris hea, kui saaksin tuua mõned näited nagu Liibüa kampaania. Äh, et kasutada siis neid meie ambitsioonide defineerimiseks, mitte kasutada sellist äh, ebamäärast väljendit nagu strateegiline autonoomia, millel võib olla erinevate inimeste jaoks väga erinevaid tähendusi. ma hea meelega siin tervitan Natalja Tutšit ja äh, palun, et läheks nüüd arutelu teise osa juurde, andes kõigepealt eh, Pierre Vinolile sõna um,. Thank you, thank you very much, Mrs Chair um.... suur tänu, esimees. ma ei taha liiga palju teie aega kulutada, sest äh, ka mitmeid teisi kõnelejaid, kes ähm, soovivad sõna võtta ja kindlasti tõstatakse siin veel arvukalt äh, küsimusi kuid tahaksin korraks tagasi tulla selle juurde, mida öeldi paar minutit tagasi. selle kohta, et me seisame täna silmitsi suure keerukusega ja see jätab mingil määral mulje ja meie vastased tajuvad seda tugevalt, et meil on üha rohkem instrumente, ideid, koostööd ÜJKP-s ja samas kui me seisame silmitsi mõnede suurimate kriisidega praegusel hetkel, tundub, et Euroopa Liidul on raskusi koha peal nähtav olemisega ja reageerimisega. usun, et me oleme väga põnevas ja äh, olulise tähtsusega hetkes, kui vaadata näiteks arenguid Pärsia lahe ääres või Liibüas, Sahelis siis ähm, räägime rohkem sellest, et Euroopa Liit peab seal äh, olema kohal, välisministrid püüavad olla aktiivsemad. samas me tajume, et äh, on ka väga suuri kõhklusi, reservatsioone äh, liikmesriikidelt, mõned neist suhtuvad jällegi energilisemalt, niisiis me oleme olukorras, kus me ei tea tingimata, kuidas neid erinevaid elemente omavahel ühendada, millega me praegu silmitsi seisame. siin on muidugi küsimus ka Euroopa Liidu globaalses strateegias, mul on hea meel, et Natali on siin, saab selle kohta rohkem öelda. kuidas siis anda ÜKP-le selle kaudu suurem äh, hoo. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli päris tähelepanuväärt ülemkogu ähm, arutas ÜKP-d äh, viie minuti jooksul. muidugi oli mitmeid teisi teemasid, mida tuli arutada, aga jah, sellest tehti juttu, aga suurt tähelepanu sellele ei pööratud. ja siis, nagu mõned teist ütlesid, ähm, tuli Ukraina kriis, Brexiti referendum, Ameerika valimised ja äkitselt äh, kõik Euroopa äh, liidu riigipead ja valitsusjuhid leidsid, et ÜJKP on väga oluline teema, mida tuleb arutada. meil oli EDF, PESCO, mitmed teised teemad, isegi Euroopa rahu äh, rahastusinstrument ja hoolimata sellest kõigest näib, et kui me oleme silmitsi pakilise kriisiga ja peame hetke prioriteedile reageerima, siis oleme jätkuvalt selles samas kohas nagu mõni aasta tagasi. minu mõte on tegelikult väga lihtne. me oleme silmitsi paljude väga kaalukate probleemidega, millele me ei oska hetkel vastata. üks neist on suveräänsuse küsimus. väga on üks äh, väga hea ähm, raport selle kohta koostatud, kas liikmesriigid soovivad oma suveräänsust säilitada või on nad valmis seda jagama teistega? ning hetkel on siin piirid väga hägused, on raske leida lahendust minu jaoks on huvitav, et paljud neist kriisidest, millega me silmitsi seisame, kujutavad endast sellist väga palju kui ÜJKP rakendamist. me näeme seda praegu merenduse puhul, merekaubanduse puhul Pärsia ähm, lahel ja siis see viimane välispoliitika äh, koosolek, mida juhtis äh, veel kõrge esindaja Mogherini, seal siis käidi välja idee, et liikmesriigid võiksid äh, just äh, merelaevanduse vallas ka teha tihedamat koostööd ja jagada infot. siis meil on Prantsusmaa algatus, nimetatud Euroopa Liidu sekkumise algatus, siis on Saheli operatsioonid, kus ähm, siis sarnaselt mõtlevad riigid ka tegutsevad neis riikides niisiis praeguse kahekümne kaheksa, varsti kahekümne seitsme liikmesriigi seas on äh, ka äh, väga palju asju toimumas, on ka palju üksmeelt ja on küsimusi, mida ei ole väga lihtne lahendada, see on mõistetav. ja minu meelest on veel teine oluline küsimus, identiteedi küsimus. meil on sellega jätkuvalt raskusi. et mida me tahame teha selle uue ÜJKP võimuga, mis meil on, volitustega, mis meil on. minu meelest on päris tähelepanuväärne, äh, nagu kui vaadata äh, meie ülesandeid ja, ja vaatan eelmisel Lissaboni lepingus, siis äh, siin on sellised ähm, nii-öelda äh, raskemad ülesanded nagu äh, rahuvalve ja kui siis on aeg sellega tegeleda, siis õige tasapisi on äh, toodud sisse ka teistsuguseid ülesandeid nagu äh, nõustamise vallas võimekuse tõstmine, humanitaarabi ja nii edasi. ning äh, jätkuvalt, kui minna asja tuuma juurde, siis tekib küsimus, et kas meil on, mm, nagu sõjaväes öeldakse, saapad äh, maas koha peal, et kui me jõuame selle küsimuseni, siis meil, siis me lööme vankuma, siin ei jõua liikmesriigid kokkuleppele. ja siis, mis on veel oluline, poliitiline, poliitilise sõjaväeline strateegia. mis on oluline Euroopa Liidu üldstrateegias, on see, et äh, kogu rõhk, mis pannakse kaitse ja julgeoleku prioriteetidele, neid äh, hakati mingil määral ellu viima kõigi nende erinevate instrumentide kaudu äh, mis äh, meil on, aga mõned väga äh, lihtsad küsimused on vastamata, mis, millele me peame vastuse leidma, kui me tahame jõuda kaugemale nii-öelda sellistest uurimismissioonidest, nagu neid võiks nimetada, ja kui me tahame saada tõepoolest äh, oluliseks ähm, tegijaks maailma areenil. nüüd, kui rääkida strateegilisest autonoomiast, siis sellised kriisid, kus ei ameeriklased ega NATO ega ÜRO ei ole valmis ähm, sekkuma ja kus mõnikord Euroopa Liidu huvid on esiplaanil selles küsimuses, kas Euroopa peaks tegutsema. ausalt öelda just praegu nii ongi Pärsia lahe ääres, Liibüas, Sahelis, et äh, USA administratsioon ei ole selgelt kuigi huvitatud äh, sinna liikumast. ÜRO-l on traditsiooniliselt see probleem, et äh, kõik võtab väga palju aega, teised osapooled hakkavad sinna tungima, nagu Türgi või Venemaa, mõned äh, Pärsia lahe riigid ja Euroopa tunneb, et ta peaks samuti selles piirkonnas olemas olema, aga ei ole kindel, kuidas seda teha me ei ole täpselt defineeritud, mis on meie ülesanne, meil ei ole täpselt seda poliitilist sõjaväelist strateegiat ja ei ole ka selge, kui kaugele meie ambitsioonid äh, peaksid minema. et meie uus süüdlause on, me oleme valmis äh, kohale tulema, aga meil ei, me ei ole kindlad, millised ülesanded peaksime üle võtma. mõned partnerid äh, nagu ÜRO on korduvalt meil palunud äh, anda ka vastus või reageering ning äh, tavaliselt äh, näiteks ÜRO rahuvalvemissioonide loomine võtab tavaliselt päris kaua aega ja tihtipeale on siis ÜRO pöördumine poole, kas te saaksite aidata, et kas saaksite täita selle augu, et kui meil on olemas juba resolutsioon Julgeolekunõukogult, et rahuvalve äh, mm, äh, missioon siis luuakse ja kuni see veel, kuni selle loomiseni veel jõutakse, oleks vaja Euroopa Liidu abi. ja need on need küsimused, mis tuleb lahendada. Liibüa võiks olla väga hea näide, kui me suudame tõepoolest vahe rahuga õnnestuda. kes on selle äh, seire eest vastutav, kes saab kiiresti kohale jõuda vajadusel et äh, see on küsimus, kas seda saa-, kas see saaks olla Euroopa Liit, see on väga vastutusrikas ülesanne. nüüd äh, kogu minu jutt jõuab tegelikult äh, sinna, et tegemist on väga põneva hetkega, sest et see on hetk, kus me peame tegutsema, kus Euroopa Liit peab lõplikult otsustama, kas ta soovib, nagu mõned teist on öelnud, olla geopoliitiline äh, osapool ja me peame otsustama, kas see on see suund, mis me tahame äh, võtta. Äh, ma vabandan, et juba nii pikalt räägin, kohe ka lõpetan. minu tunne on, et viie-kuue aasta jooksul äh, võib öelda, et me üldstrateegiast alates oleme, me väga palju teadisi välja andnud, artikleid, ülevaateid ja nii edasi ja nii edasi aga lõppkokkuvõttes ei ole just kuigi palju koha peal ära tehtud, välja arvatud mõned kasulikud äh, huvitavad operatsioonid, mis on läbi viidud, kuid me ei ole jõudnud selle poliitilise välise äh, strateegia tuumani, mis meil tuleb luua, me räägime strateegilisest kompassist, CSP-st ja tundub, et see võtab päris palju aega, enne kui me jõuame mingisuguse ühtse lähenemiseni. ma arvan, et meil on võib-olla see suurepärane võimalus, et meil on sellised konfliktid ja vastuolud, mis sunnivad meid kiiremini mõtlema, kui me muidu seda teeks no ma näiteks leian, et esimesed Euroopa Liidu sekkumised on lihtsamini mõistetavad, aga seda kõrge esindaja ähm, tahtiski, et läheme kõigepealt kohale ja siis saame teoritiseerida selle üle, mis me teeme. niisiis Makedoonia, Kongo äh,, Vabariik, Artemis, Atalanta. Need olid operatsioonid, kus asusime tegutsema ilma, et äh, Ehm, hakka, hakkaksime kõigepealt mõtlema, kas meil on Pesco või midagi muud. me läksime kohale, sest meid oli vaja ning me pidime kiirelt vastama sellele vajadusele. ma usun, et me peaksime mingil määral tagasi pöörduma sellise mõtteviisi juurde, võib-olla seda ajakohastama, võttes arvesse ehm, kiirukust, millest rääkisime, kuid ma usun, et ehm, Äh, tänapäeval on tõesti sellist mõtteviisi rohkem vaja, vabandan, nii pikalt rääkisin. aitäh, härra saadik, annan nüüd sõna ühele <clears throat> selle strateegia autorile Natalile, suur aitäh teile, Natalile. ma võiks põhimõtteliselt ära minna. ma kavatsesin öelda täpselt sedasama, <clears throat> mida eelkõnelejad ütlesid aga ma ütlen siis sama pisut teise rakursi alt. viimased paar-kolm aastat on näidanud äh, suuri arenguid julgeoleku ja kaitse küsimustes ning võiks äh, ette lugeda pika äh, lühendite nimekirja, millest osa on seotud institutsionaalse raamistikuga, teiselt poolt aga väljaspool seda ning <clears throat> kuigi ning selle mõttetegevuse äh, algus on siis, miks see juhtus, miks pärast äh, kümmet aastat äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, mis hakkas hoogu kaotama pärast sädelevat algust, millest Pierre rääkis, oli selline väike langus ja siis tegevuse hoogustumine. kokkuvõttes see keskendub eh, kolmele olulisele küsimusele, üks eh, on eh, tur-, julgeoleku vähenemine, meid raputati välja sellest illusioonist, et me elame uues imelises maailmas, kas Ukraina, Süüria, Jeemen, Liibüa Äh, selge oli see, et mitte ainult julg-, et, et, et äh, ohutunne Euroopa äh, kasvas Euroopa kodanike seas ning teine küsimus, mis on veel olulisem, on Ameerika Ühendriikide osalususe alane kahtlus Euroopa turvalisuse tagamisel ning see küsimärk kasvas pärast Donald Trumpi presidendiks valimist, aga isegi enne seda arvan, et on oluline rõhutada seda, et räägime strukturaalsest äh, suunast USA rollis maailmas äh, ning äh, küsimus on, kas Ameerika Ühendriigid äh, jätkavad Euroopa julgeoleku järele vaatamist äh, võib-olla järgmise viie aasta jooksul jah, aga äh, mitte järgmise paari-kolmekümne aasta jooksul, nagu te teate, kogu süsteem toimima hakkaks, selleks läheb tohutu aeg. ja ise küsimärk, isegi kui see on kõigest küsimärk, peab ehm, seda arvesse võtma ning kolmas aspekt on eh, seotud eh, Brexitiga ning võttes arvesse eh, ja kuna tundub, et äh, äh, Suurbritannia jah, jättis sellise mulje, et nad tõkendavad äh, Euroopa ühist kaitse- ja julgeolekutööd konservatiivsete valitsuse ajal ning, ning nüüd on siis võimalik seda protsessi taaskäivitada. see kõik tõepoolest käivitas algatusi, tegevusi, instrumente ning loomulikult ma äh, ei ole see, kes nende olulisust eitaks, aga mina siiski tahaksin öelda, et see kõik on hea, tore, ilus, aga ebapiisav. ning äh, olen praegu tunnistajaks sellele, et see hoob, mille saime sisse äh, saama viimase nelja aasta jooksul, on hakanud pisut aeglustama, sest oleme äh, näeme nüüd, et kui me oleme tõsiselt kriisiga, mõne kriisiga hädas, siis me ei ole võimelised kriisiga koi-, toime tulema või ei taha. ning näeme, et need esimesed kaks küsimust ei kahe kuskile. Nad äh, muutuvad aina suuremaks osaks meie reaalsusest, nii et võib-olla peaksin nüüd kahte küsimust esile tõstma, mida me ei peaks tegema ja kolme küsimust, millega peaksime tegelema, et edasi liikuda. kõigepealt ma arvan, et äh, ei tohiks me jälle uut olulist dokumenti koostama hakata. see võib pisut äh, veidrana minu poolt kosta, aga ma usun tõesti, et seda ei ole vaja. loomulikult äh, alati on hea, kui on strateegilised kompassid, valged raamatud, igasugused muud huvitavad asjad, aga äh, aga uskuge mind, nende koostamine võtab jube kaua aega ning võttes arvesse, et väga paljudes aspektides Euroopa institutsioonid ja Euroopa Liidu Nõukogu on maskuliinsemad kui feminiinsed, ehk siis nad ei suuda kahte asja korraga teha. kui nad peavad oma prioriteedid välja valima, siis nad eh, keskenduvad väga keerulistele dokumentidele, samal ajal äh, kui me üritame välja töötada ühist nägemust. ei ole mõistet. paist-, palju mõistlikum on teiste küsimustega tegeleda. teine asi, millega peaksime tegelema, on, oleme juba väga eh, palju, liiga palju aega püüdnud eh, sellega, mis asi on strateegiline autonoomia. mõelda, kas autonoomia on õige sõna kas peaksime rääkima Euroopa suveräänsusest? me poliitika, äh, poliitiliste tegevuste osas ma arvan, et niisugune tegutsemine ei ole mõistlik ning eelkõige ma ei arva, et äh, peaksime just niimoodi edasi minema, võttes arvesse, et äh, Eh, eriti mõttetu eh, on sellise definitsiooni väljatöötamine, mis meeldiks Ameerika Ühendriikidele. me kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal toetasime mingisuguse sellise asja välja, seda aktsepteeriti. ja nüüd on see jälle vastuoluline, miks? sellepärast, et Trumpi administratsioonile see ei meeldi, nii see lihtsalt on aga olgem ausad, admini-, ta Trumpi administratsioonile ei huvita absoluutselt strateegiline autonoomia, neile lihtsalt ei meeldi, et Euroopa Kaitsefondi kasutatakse, issand hoidku, Euroopa kaitsetööstuse eest. see on vapustav nende jaoks, sellel pole vähemaltki tegemist sellega, mis on autonoomia või mitte ning arvan, et äh, see on see, mida me ei tee. ja nüüd vii- ja need asjad nüüd, mida me tegema peaks, kõigepealt üks äh, sidusus on olnud tohutu hulk erinevaid akronüüme, mida on kasutatud, paljud neist äh, on erinevate asjadega seotud ning sidususega seotud töö on alanud ja samas segadust on endiselt äh, selles osas, äh, kuidas see kõik kokku kõlab äh, ning poliitiline strateegiline tasand peab kokku kõlama ka suutlikkuse ja tööstuslikkuse tasandiga ning ühesõnaga selge on see, et et äh, tõstatatud küsimused töötatakse läbi, et see kõik toimuks sidususe osas, eriti võimekuse äh, küsimustes äh, kooskõlas NATO võimekuse kasvatamise planeerimisprotsessiga. see on oluline, et see juhtuks, võttes arvesse, et paljud võimekused ja oskused töötatakse välja just nimelt heidutusmeetoditel me,, põhjustel, võttes arvesti, et ne, NATO on just nimelt see, kes heidutusega tegeleb ka nüüd ja edaspidi. nüüd siis see sisemine sidusus erinevate instrumentide vahel, poliitikate ja institutsioonide vahel, samuti ka välisega seotud sidusus, eriti NATO raamistikus. teine, veelgi olulisem küsimus puudutab raha kui äh, pärast äh, neid suuresõnalisi avaldusi, kui äh, pärast seda, kui on välja kuulutatud kolmteist miljardit kaitsefondi, kaks ja kuus ja pool miljardit muudeks küsimusteks ja saame, kui pärast seda me saame kõigest poole raha, siis me näeme naeruväärsed välja ja seda ma ei oska kuidagi selgemalt öelda. on hädavajalik, Eh, kui me räägime kaitseküsimustest, strateegilisest autonoomiast eh, ja kõigist neist muudest küsimustest, eh, siis peame tegema seda, mida lubame. ning viimane punkt ja siin ma olen nüüd täiesti nõus sellega, mida Pierre ütles, see puudutab operatsioone. mulle kohutavalt meeldis see, kuidas sa seda selgitasid, me peame peame need tegevused üle vaatama äh, siis, kui see äh, tegevus on toimunud, mitte enne. ja siin on kaks vähemalt olulist võtmeküsimust, millega seda peaks seostama. kõigepealt on oluline, väga oluline äh, rohkem Iraagi peale mõelda Ameerika Ühendriikide küsimus äh, Iraagis, see on küsimus, millal äh,, mitte kas USA äh, lahkub Iraagist ning ma arvan, et äh, NATO äh, NATO jaoks oleks täiesti katastroofiliselt halb mõte Iraagis tegutsema hakata paljudel põhjustel. esimene on äh, see poliitiline Äh, poliitiline pagas, äh, mis on NATO-le Lähis-Idas, NATO on teinud väga palju toredaid asju Euroopas, aga mitte Lähis-Idas. Äh, samas Iraagi, iraaklastel on vaja toetust ja nad paluvad toetust ja no, neile tegelikult eurooplased üsna hästi meeldivad meil on tsiviilmissioon seal, ma arvan, et me peaksime ka sõjaliskoolituse missiooni ning see tõstatab küsimuse eh, jõudude kaitsemise eh, kohta, sest kui on, eh, kui saadetakse koha peale sõjalised koolitajad, siis on vaja nende kaitset. see on avatud küsimus, võib-olla mitte isegi avatud, vaid suletud, kas Euroopa Liit oleks võimeline ja sooviks seda teha kuid arvan, et see on võtmetähtsusega eh, küsimus, see puudutab ka Liibüat. Eh, peaksime mõtlema selle peale, eh, milline on Euroopa Liidu koolitusmissioon ühes Euroopa mitme rahvusvahelise, rahvaste, mitmerahvuselise kaitsemissiooniga. see aitaks Euroopa kontaktgrupil tegutseda ehm, kooskõlas äh, äh, sellega, mis toimub Euroopa institutsionaalses raamistikus ning äh, isegi veelgi olulisem on kui Iraak mõnedes aspektides, kuigi Iraagil on väga suur tähtsus, eriti kui seal on suur oht ja seal on suur oht, et Daesh jälle pead tõstab, kuid Liibüa on veelgi olulisem täpselt neil põhjustel, mida Pierre Ehm, eh, eh, ütles, eh, ameeriklased ei hakka Liibüas sekkuma ei diplomaatiliselt ega muudele viisidele. seda ei, see ei muutu, see on täpselt nii, nagu see on. meie ei ole seotud, meie ei ole seotud sellega, kes siis seal tegutseb ning äh, see, need, kes seal kohapeal tegutsevad, ei äh, tee seda meie huvides. nii et küsimus on, et kas me tahame mingisugust rolli mängida ja kui vastus on jah, siis äh, ei ole paremat ähm, kohta alustamiseks kui Liibüa. siin on samuti küsimus sellest, tegemist on väga ebaturvalise piirkonnaga, kus Euroopa Liit võiks osaleda Euroopa riikide jõupingutustes, aga kui midagi sellist järgmise viie aasta jooksul toimub, siis see ei ole mitte ainult kasutu, vaid kahjulik eh, hakkama, eh, kui me eh, teeme sõnu juurde ja muudkui koostame uusi dokumente. Brooke Stigner saab nüüd sõna ja ma paluksin, et ikkagi, et ta räägiks maksimaalselt kümme minutit et oleks võimalik küsimusi ja vastuste vooru teha. meil on vaja dialoogi, me ei soovi viitkõnet. sellepärast äh, ongi, on meil veel üks kõne ja siis äh, vastused ja küsimused. All right. Okay, fine. Uh suur aitäh äh, äh,. Äh, ma olen väga kummaline siin ees istuda, tavaliselt ma istun tagareas, aga eks ma püüan. ma olen kõik need dokumendid läbi lugenud, ma arvan, et ma peaks võib-olla mõned asjad esile tõstma, mis äh, siin mainimist leidsid äh, ja mis mulle pähe kargasid, kui ma seda lugesin ma olen üsnagi pessimistlik, ma sooviks olla optimistlik. näiteks äh, integreeritud lähenemine. Äh, see on väga ilus äh, lause, mis hästi kõlab, aga väga vähe on kus äh, selliseid kohti peale Balkanit ei olegi, kus integreeritud lähenemine on äh, toiminud, sellepärast et meie missioonid äh, ei ole võitlusmissioonid. Euroopa Liidul ei ole suuri sõjalisi ülesandeid olnud, teiseks ei ole võimalik seda teha sellises riskantses piirkonnas nagu Malis või Burkina Fasos, nagu täna hommikul kuulsime seega ma arvan, et peaksime olema tagasihoidlikumad selles osas, kuidas see, milline see lähenemine peaks äh, olema ning äh, võimalik, äh, selle asemel ei, ei, ei ole mõtet Euroopa Liit, öelda, et Euroopa Liit teeb seda või teist lihtsalt sellepärast, et see kõlab ilusti, näiteks kui tegeleme terrorismi vastase tegevusega, siis tuleb seda öelda, siis tuleb öelda, et see ei ole osa suuremast integreeritud lähenemisest, sest see pole realistlik Eh, sest eh, selleks peaks eh, mm, tingimused olema rahulikud. institutsionaalne raamdokument, mis puudutab neid küsimusi, siis mis puudutab kvalifitseeritud häälteenamust nõukogus, seda peaks nõudma, sest öeldakse, et me ei, äh, selle kohta öeldakse, et nad, arvamused on liiga erinevad selleks, see äh, nõiaring tuleb lahti murda. kus seda rakendada, kas äh, uues julgeolekunõukogus, ma ei tea, aga see tõstatab küsimuse, isegi kui see e, selles julgeolekunõukogus oleks olemas, tuleks küsimus edasi saada ikka nõukokku, ülemkokku, kus on <coughs> vaja ühehäälselt hääletada. ning lõpetuseks selles osas, mis puudutab DTAV-d, siis ma jagan täielikult tema muresid. ükskõik kui palju eh, raha on Euroopa Kaitsefondi jaoks, eh, eh, siis ma arvan, et see ei muuda meie ühtset kaitsejulgeolekupoliitikat lihtsalt sellepärast, et mitte keegi Euroopas ei taha kaotada. me kõik tahaks äh, rääk-, me kõik räägime äh, äh, win-win olukorrast, aga need, seda tegelikult on harva, mitte ükski liikmesriik ei soovi oma kaitsesektorit nõrgendama, nõrgendada Euroopa huvides. olen kuulnud igasuguseid sõnavõtte ja kuus volinikku ütleb, et me peame seda muutma, meil on vaja kaitsejulgeolekupoliitikat muuta, aga me ei, see ei muutu ning veel Eh, strateegiline autonoomia ehm, eh, eh, strateegiline autonoomia, räägin lühidalt, siis see tähendab, et Euroopa võiks sõltumatult ehm, ennast kaitsta, ta ei suuda seda teha ja ma olen nõus sellega, et peame rääkima leebemast vähendatud versioonist, näiteks kriisihaldusest, aga isegi selline leebemas versioonis meil ei ole seda, me ei saa seda äh, juhul äh, vastu, kui ei ole mingisuguseid äh, suhtumise muutumist äh, liikmesriikide pealinnas Euroopa Liitu, sellepärast et need otsused tähendab väga su-, väga tugevat keskväe juhatust Brüsselis ning samuti võimet võtta, langetada strateegilisi otsuseid kiiresti kvalifitseeritud häälte enamusega ja samuti Eh, avatud eh, ning avalik, eh, avalik valmisolek lasta Euroopa sõduritele lahinguväljal hukkuda, see on tabu, aga ei ole võimalik strateegilist autonoomiat ja militaar- ja sõjalisi missioone korraldada ilma selleta. meil ei ole mõtet rääkida sellest kontseptsioonist ja see eksitab ka meie kodanikke, mina olen Belgia kodanik jättes mulje, et Euroopa e-, strateegilist autonoomiat üles ehitab, kui ta seda ei tee. Natali ütleb, et äh, meil ei ole vaja uusi sõnu leiutada, aga mina arvan, et võib-olla selle jaoks on, sest äh, ilma selleta, ma arvan, ei ole meil mingit strateegilist autonoomiat, samas kui meil seda kangesti vaja läheb. vabandust, et ma nii palju külma vett kogu sellele asjale peale viskan ja, merci um,, je vais donc passer. jah, aitäh ja annan nüüd sõna neile, kes on sõna soovinud ja esmalt äh, Hanna Neumann, palun. Yeah, but, and you will have the, the, the floor just afterwards. She, uh, you, plenty of you ask for the floor and you. paljud teist on sõna soovinud ja te saate sõna äh,. aitäh, proua esimees ja ma tänan teid väga nende inspireerivate ja väga elavate sõnavõttude eest, mis on väga inspireerivad ja va vastuolulised, meil on seda kindlasti vaja, sest ilmselt meil on äh, kõrged ambitsioonid, aga, <clears throat> aga me ei saavuta eesmärke. tahaksin kahte asja siin tõstatada. esimene puudutab suhet liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel nendes küsimustes, sest me näeme erinevaid kontseptsioone erinevates liikmesriikides, nagu näiteks Liibüas äh, kaks nädalat tagasi liikmesriigid äh, tegid erinevaid asju, Euroopa Liit ei mänginud rolli ja siis meil oli üks väga huvitav kontseptsioon, mida te võib-olla või, tuleks uurida ka ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika vahel, et autonoomia saab see liikmesriik, kellel on kõige paremad võimalused asja edasi äh, ajada koos kõigi teiste kahekümne seitsme liikmesriigiga. et see võiks võib-olla ka ÜJKP missioonide puhul äh, olla võimaluseks, äh, sest see, mida me näeme teistes kontekstides ja see on sama kahjustav, et meil on väike Euroopa Liidu missioon ja siis on suured liikmesriikide ähm, Äh, rühmad, äh, kes on mingites teistes äh, koalitsioonides, kes võib-olla tõkestavad Euroopa Liidu poolt tehtav tööd ja meie partnerite tegevus on täiesti segane, ei tea, mille mandaadi alusel, näiteks eile rääkisin Saudi Araabia kaitseministriga, kes ütleb, et, ütles, et meie eelistame kahepoolseid kõnelusi ja pöördume nende poole tagasi, et vältida sellist segadust nii et ähm, ja Euroopa Liidu eelarve kohta, Natali, äh, kui te ütlesite, et me peame tõesti tegema seda, mida me räägime, ma arvan, et äh, veelgi olulisem näha, et kas äh, tõesti räägitakse tõtt, on see, kui me palume, et liikmesriigid ühendaksid oma kaitse-eelarved, et nad tõesti midagi siis ka teeksid, sellepärast et Euroopa Liidule nad ei taha raha anda. ma arvan, et see on täielik jama ja ma tahaksin küsida, et me ei tea, kas Euroopa Liidul on halvad vahendid või ei soovita tegutseda, ähm, et teha kõiki neid asju, mida soovitakse, et kas tegemist on äh, teie arvates pigem soovimatusega või halva varustusega, sest see on üks peamistest põhjustest või üks peamistest küsimustest, äh, kui rääkida sellest, et mida me tahame teha aitäh, ükski teine koordinaator ei ole sõna soovinud ja nüüd saab äh, Rahvapartei nimel sõna härra Kaalar. aitäh, siin on tõesti väga palju asju, mida tahaks äh, puudutada. kõigepealt proua Totši, ma olen teiega nõus, kui te ütlete, et et et see valitsus tõesti ei saa aru, äh, eelmine valitsus sai et äh, meie, ja see on tõesti ähm, tõesti äh, skandaalne, kui me kasutame oma raha omaenda tööstuse jaoks. me, ja ma olen nõus, et me ei peaks äh, koostama uut suurt dokumenti ja looma töörühma, aga liikmesriigid ei pidanud seda üleilmset strateegiat oma strateegiaks, see oli suur viga Äh, meie ise olime iseendaga väga rahul selle dokumendi pärast, aga kahjuks liikmesriigid äh, ei pidanud seda enda dokumendiks ja see oli tõesti viga ja sellepärast me oleme oma ambitsioonide taseme määratlenud. meil on vaja võime, võimeid arendada ja liikmesriikide jaoks on meil vaja valget raamatut julgeoleku ja kaitse jaoks ja parlament on korduvalt seda nõudnud, et parla-, et liikmesriigid tõesti kohustusi võtaksid ja siis me näeksime, et kuidas me saame oma võimeid arendada. ma arvan, ma küsiksin, et kas te olete minuga nõus, selles osas, et paljud poliitilised otsused, mis on tehtud ja ma meenutan äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ülemkogusid, et äh, tegeldi kõigepealt äh, kaitseküsimustega ja need otsustati ära. Äh, tegemist oli tarnekindlusega, seda tehti väga salaja, miks see nii oli ja meie pidime esimese ähm, kaitsevaldkonnaga seotud eelarverea kin-, heaks kiitma, seal oli terve rida proje-, pakse projekte ja ja see strateegiline autonoomia, ma arvan, et see tuleb määratleda ja põhjuseks on see, et see on äh, Kaitsefondi õigusaktis äh, niimoodi äh, kirjas ja me peaksime selle määratlema niimoodi, et me peame olema võimelised tegutsema, kui ei ole näiteks võimalik kasutada NATO ressursse. ma ütlesin et Erdogani veto ei luba meil kasutada NATO võimalusi ja me tahame midagi teha Liibüas ja mitte jätta Liibüat äh, venelastele ja türklastele, sest äh, nemad äh, ei esinda meie huve. meil on kindlasti eurooplastel rohkem huve kui lihtsalt kõrvalejäämine ja vaatamine, mida venelased ja türklased seal teevad. ja veel üks küsimus. Euroopa Kaitseliit, see on äh, härra Borrelli missioonikirjas, kas te arvate, et me saame vastuse äh, iga volinik äh, kümne, saja päeva jooksul peab äh, siis äh, mm, määratlema selle, et mida see, nende asjadega mõeldakse, mis äh, missioonikirjas äh,, kirjas on. härra Pasescu, palun. aitäh, tänu jumalale ma täna kuulsin, mida tähendab strateegiline autonoomia. see ei tähenda midagi. meil veel ei ole selle väljendi sisu paika pandud. tegelikkuses meil ei saa seda olla, sellepärast et me lihtsalt ei ole võimelised hetkel autonoomsed olema ja tõenäoliselt jääb see nii veel pikaks ajaks. aga see strateegiline autonoomia on selliste inimeste väljamõeldis nagu see proua, kes äh, pikki konverentse peavad ja poliitikutele meeldib neid väljendeid kasutada, aga tegelikkuses me autonoomsed ei ole, sellepärast et meil ei ole tuumarelva see on minu analüüs minu kogemuste alusel, olles olnud kümme aastat äh, riigipea, vaadake Vene Föderatsiooni. Nende majandus on väiksem kui Itaalia majandus, aga nad on äh, superriik. Äh, siin on, selline on tegelikkus, me peame otsustama, kas me tahame olla osa üleilmastumise protsessist, kas me tahame olla osa otsuste langetajatest tõenäoliselt peame ühel või teisel moel jääma ühe USA-ga partneriteks, hetkel tundub see asi nii olema ja see on see tegelikkus, mis põhineb meie analüüsidel, aga vaadake, mis praegu to-, juhtub. Euroopas on ähm, tegutsevad Türgi ja Venemaa, aga ke-, meie arvamust ei küsi keegi. me oleme üritanud olla vahendajad Iraani Ameerika vahelises konfliktis, aga meie vahendamine ei huvitanud kedagi olgem ausad, kui me räägime oma võimekusest olla äh, oluline äh, tegutseja, äh, ilma sõjaliste võimeteta me ei saa üksi olla mõjukas võim. ja see on minu aus arvamus, et ühel või teisel moel pika aja jooksul peame me jääma USA-ga partneriteks, isegi kui USA-l on Trump riigipea. vaadake Euroopa Liidu idatiiba NATO-s pärast seda, kui Putin okupeeris Krimmi, kõik endised äh, kommunistlikud riigid ähm, sattusid ärevusse, kuna meil on kogemused Venemaaga olemas, nad lihtsalt tulid üle piiri, see on venelaste äh, komme. ja see võib juhtuda äh, Balti riikide piiriga või Rumeenia või Bulgaaria piiriga, nii nagu nad toimisid Ukrainas. praegu tänu Jumalale NATO tippkohtumisel sõna, otsustati äh, Ameerika väed eelpaigutada, varustus eelpaigutada, nii et praegu on ameeriklased äh, meie idapiiril, mitte eurooplased. Rumeenias ei ole Prantsusmaa vägesid ega Itaalia vägesid ega, ega Saksa vägesid, aga aga ameeriklased on kaks tuhat meest äh, lennukitega. nii et tegelikkus on see, et ükskõik, kas see meile meeldib või mitte, me sõltume isegi oma julgeoleku puhul äh, USA-st ja kui me üldse mõtleme sellele, et me saame luua tuumaarsenali selleks, et äh, siin äh, konkureerida Venemaa, Hiina, India, Pakistani, USA-ga, see ei ole asi, mida Euroopas äh, praegu aktsepteeritakse, seetõttu on meil ainult üks lahendus. me peame jätkuvalt olema USA partnerid ja ühiselt olema osa sellest globaalsest mängust, kuna meil ei ole militaarset võimekust, siis üksi me hakkama ei saa. ma olen nõus, et me peame Aafrikas missioone läbi viima, sest meil on tõesti äh, suur ajaline vastutus äh, osadel riikidel Aafrika arengu eest, aga ja lõppkokkuvõttes on tegemist naabritega. Nad on ähm, meie lõunanaabrid nii et me peame olema võimelised Aafrikas sekkuma, aga meil ei ole julgust seda teha. aitäh. Euh, Chris Peters, palun. ja tuletaksin ähm, härra Baseskule meelde, et mõned Euroopa riigid on piisavalt julged, et äh, Aafrikas kohal olla ja seal isegi riskivad oma sõdurite äh, eluga härra Pasescu ütleb, et neid äh, sõjaväelasi ei ole Aafrikas piisavalt palju. härra Peeters, minu jaoks on väga oluline meenutada, et eelmisel nädalal Strasbourgis äh, võtsime vastu raporti, mis puudutab ühise äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamist ja seal me siis, ähm, seal on juttu kahekümnest 20 asjas, seal on väga täpselt määratletud vajadus eh, Euroopa strateegiline autonoomia, eh, selleni jõuda, ma loodan, et te olete seda lugenud, et ma tahaks küsida, et milline on teie eh, reaktsioon, et täiskogul kõik fraktsioonid kiitsid selle heaks, et me peame ju väga hästi teadma, mida me oleme vastu võtnud. ma loodan, et teie olete ka seda dokumenti lugenud. see sest äh, kui me Euroopa strateegilist autonoomiat siin arutame, siis palun lugege ja palun meie ka loeme, mida me oleme äh, vastu võtnud. eelmisel nädalal Strasbourgis, sest muidu oleks see võinud ka olemata olla, okei okay,, mõned äh, ei hääletanud selle poolt, aga öelgem nii, et seal oli suur häälteenamus. ja teiseks, maailm muutub väga kiiresti ja ma olen nõus, et Euroopa jaoks on tulnud aeg äh, tõesti äh, teha tegusid, äh, näidata selgelt, mille eest Euroopa seisab, mida Euroopa teha saab sellises geopoliitilises maailmas, nagu me elame ja me oleme ju öelnud, et äh, USA poliitilised seisukohad muutuvad, ka muud elemendid muutuvad. ja nüüd on küsimus Euroopa Liidu jaoks, et mida me saame teha? enne ma olin äh, Belgia äh, asepeaminister, aga Euroopa Parlamendis me peame tõesti selgeks tegema, et mida me teha saame, me peame olema ambitsioonikad, me ei tohi olla nii alandlikud, me Belgias oleme harju-, harjunud olema alandlikud, kuna meil, me oleme väike riik, aga me peame olema teadlikud oma võimalustest, mida me saame teha e, inimeste jaoks väljaspool Euroopat ja teiseks ma arvan, et meil ei ole vaja pikki arutelusid, aastaid kestvaid arutelusid ma arvan, et äh, maailmas lähevad asjad eda-, omasoodu ja me peame midagi tegema, aga me peame ka arutama, et milline on meie nägemus mm, ja mida me saame ja peame tegema Euroopa strateegilise autonoomiaga seoses, et mida me saame teha selles geopoliitilises äh, kontekstis, mis on uus ja see on minu jaoks peamine ülesanne ja, ja aruteluteema siin parlamendis et mille eest me üldse välja astume, et väärtused jah, aga reaalpoliitika ja meie huvide kaitsmine ja nende inimeste kaitsmine, kes pöörduvad Euroopa poole ja paluvad Euroopal midagi teha. ma arvan, et selles arutelus meil on vaja tõesti sõjalist tegevust, meil on vaja loomulikult missioone ja kui see ei ole võimalik, see on minu isiklik alandlik arvamus, et kui see ei ole võimalik, siis ähm, viie aasta jooksul mingeid edusamme teha, siis järgmine komisjon ja komisjoni president ei saa enam öelda, et meie oleme geopoliitiline komisjon ja parlament ei saa öelda, et meil on vaja strateegilist äh, autonoomiat, sest siis on mäng meie jaoks läbi me ei ole võimelised veenma teisi riike ega inimesi, et Euroopa Liit üleüldse millegi eest, millegi eest seisab. aitäh. enne kui annan sõna meie neljale külalisele, et nad saaksid reageerida nendele küsimustele ja seisukohtadele ja üleskutsetele, tahaksin kasutada mõne minuti jooksul äh, esimehe privileegi ja mikrofoni, et äh, rääkida mõningatest asjadest, millest me just midagi üht-teist kuulsime, et kas meil on vaja äh, strateegilist kompassi või mitte. me oleme ehitanud siin suurepärase masinavärgi, mida on üsna keeruline selgitada, et miks meil üldse on need instrumendid, kui me ei oska selgitada, et mida me nendega teha tahame täna äh, on Hiinal äh, nägemus ja kogu maailm teab, milline see on, see on määratletud, seda on selgitatud ja kõik teavad, mis see on. see käib näiteks selle One Belt, One Road uue siidide algatuse kaudu, kõik teavad, mis see on, kõik saavad seisukoha võtta selle nägemuse kohta. Ameerikal on vähemalt üks äh, hüüdlause, America first, me ei saa öelda, et meid ei hoiatatud ja kõik äh, käibki äh, selle America First alusel, muuhulgas äh, selles osas, mis puudutab Prantsusmaad ja ma olen sellega nõus, Natali, ja kõik need akronüümid, me ei ole kunagi loonud poliitilist tahet akronüümide ümber, aga selleks, et teha kampaaniat Euroopa Parlamendi valimistel, meil on kodanikud, kes äh, tõesti toetavad seda, et meil on vaja rohkem äh, Euroopa kaitset, aga kui me ei ole võimelised vastama sellele nõudmisele, siis äh, me mitte ainult ei täida oma kohustusi, mis puudutab Euroopa kaitsmisega seonduvat, vaid me oleme võib-olla veelgi rohkem ähm, Euroopa projekti usaldusväärsust kahjustanud ja ma arvan, et reaalpoliitika ei, ei, ei, püüab meid kinni ja need kriisid ja geopoliitika, mida tehakse ilma, et ise sellest arugi saadaks. ja kui me siin parlamendis äh, seda ei öelda, siis kus me seda välja ütleme? siin ei ole tegemist äh, välisteenistuse ja komisjoni ja suletud uste äh, mulliga, vaid viissada miljonit eurooplast ootavad teilt midagi. ma olen juba liiga palju rääkinud, annan teile äh, edasi sõna uuesti ümberpööratud järjekorras, alustame härra Tigneriga. mul on üks kommentaar, ma arvan, et ta läks minema, aga keegi siin äh, Äh, tõstatas küsimuse, esitas küsimuse Natalile, et äh, miks äh, liikmesriigid tegutseda ei suuda, et kas puudu on tahtest või võimalus, võimekusest, ma arvan, et mõlemast on vajaka ja eelmisel nädalal esitasin küsimuse ka strateegilise autonoomia kohta ja ütlesin, ja vastus oli, et me peame kõigepealt tegelema võimekusega, sellepärast et tahet ei ole ja tõepoolest see tõesti nii on, et ähm, ei soovita Brüsselile anda rohkem ähm, äh, pädevusi ja me peame sellega leppima, et võib-olla me peaksime tõesti ähm, võimeid arendama, see võtaks ära ettekäände, et öelda, et me ei saa midagi teha enne, kui meil võimed on. Äh, siis saab öelda, et äh, nüüd on võimed on olemas, tõesti vaja on äh, nüüd rohkem pädevust anda üle. Natalja Totši, palun väga lühidalt äh, puudutan erinevaid äh, küsimusi. Äh, mis puudutab seda liikmesriikide vaheliste lõhede küsimust ja näiteks oli Liibüa, jah, ilmselgelt ja sellepärast ei olegi seni midagi tehtud. huvitav on aga see, et mis nüüd võib-olla muutub ja siin panen küsimärgi, võib-olla midagi muutub, mina olen kindlasti ühest liibest, liikmesriigist, kes on äh, selle spektri ühes ääres olnud ja Natali ja Pierre tulevad äh, teisest liikmesriigist, aga mis võib-olla muutub, on see, et mõlemad lepivad kokku selles, et nende erimeelsused on väiksemad kui nende kokkulepe selles, et nad ei soovi, et Venemaa ja Türgi äh, seda mängu määraks. nii et äh, siin on tegemist välise survega rohkem äh, mis ähm, laseb ümber hinnata sel, meie äh, erimeelsuste suhtelise olulisuse selles ja see võib meid äh, selles küsimuses aidata. ma olen täiesti nõus äh, liikmesriikidele mandaadi andmise küsi-, mm, küsimusega. ma arvan, et parem ei ole, oleks võib-olla see, kui mandaat antaks mit-, liikmesriikide rühmale, mitte ühele liikmesriigile, et see on see kontaktrühmade öö, mõiste, mis oleks abiks, et kontaktrühmal oleks seos institutsioonidega ja see lisab neid plusse, milleks on paindlikkus, vast-, reageerimisvõime, pai-, aga seal ei oleks miinuseid nagu legitiimsuse puudumine ja et et äh, see võiks mõjutada lõhestavalt, kui tegemist oleks institutsioonilises raamistikus toimuvaga. jah, võimete või äh, tahte osas jah, mõlemast on vajaka, aga tahaksin rõhutada seda tahte puudumist, et tõepoolest jah, meil ei ole võimekust äh, minna praegu ekspeditsioon, suurele ekspeditsioonilisele missioonile, meil ei ole kõiki neid asju, mida me tahtsime kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, meil endiselt neid ei ole, see, nii see on aga selleks, et teha neid asju, millest me siin räägime, ükskõik kas Iraagis, Liibüas, meil tegelikult on võimed selleks, et neid asju teha. küsimus on tegelikult tahtes ja selle ohu, selle ohuga leppimine, et inimesed võivad surma saada, see on see probleem. ja seda tahet ei ole kuni me elame illusioonis, et äh, lõpuks keegi teine ja sellel teisel on nimi, nimelt USA, äh, hoolitseb meie eest. ja nüüd me elame selles unistuses, mõtleme, et probleemiks on Trump, aga äh, härrad, ma kardan, et probleemiks ei ole Trump, ma arvan, et tegemist on strateegilise probleem, struktuurilise probleemiga ja see võtab mingi teise vormi, aga põhimõtteliselt USA-l on üks strateegiline väljakutse ja see ei ole Euroopa ega Lähis-Ida, tegemist on Hiinaga ja jällegi, kõigil on ressursse napilt ja piiratult ja sellepärast USA prioriteedid äh, muutuvadki. ja võib-olla äh, seda tahe tekib siis, kui me saame aru, et meil ei ole mingit valikut, aga praegu meil on illusioon, et meil on valik. ja ärge must valesti aru saage, mul ei ole mitte midagi valgete raamatute ja dokumentide ja nii edasi vastu. ma ütlen lihtsalt, et võttes arvesse, et meil on piiratud aeg äh, käsutada ja piiratud vahendid, siis äh, seda aega oleks võimalik väga palju paremini kasutada, kui me äh, tegelikult sõlmiksime kokkuleppeid selleks, et asju ära teha, ehkki me võime olla täiesti eri meelt selles osas, et probleemiks ei ole see, et me ei äh, täiel määral ei tunne ennast mingite dokumentide omanikuna, et me ei suuda ennast nendega institutsio-, identifitseerida, nagu me nägime kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, ülemkogus. ma ei arva, et me peaksime selliste asjadega pidama liiga palju aega kulutama, ehkki äh, ja seda aega tuleks kulutada asjadele, mida tõesti tuleb teha, ehk tegelikele tegevustele. aitäh, Piira Vimung, palun. väga lühidalt, sest ma arvan, et äh, siin on juba pea, pea, praktiliselt kõik asjad ära öeldud, ma lisaksin paar-kolm asja, kus ma võib-olla ei oleks nõus mõningate kõnelejatega. üks märkus puudutab kogu seda teemat, et kas meil puudub tahe või oleme halvasti varustatud mõlemat, aga ma ei ole väga pessimistlik, erinevalt Brukselt, Bruksist mida me näeme, et kui me ei suuda liikmesriikide vahel kokku leppida, üldse midagi teha, siis me näeme, et need, kes on sama meelt, liiguvad üksi edasi ja, ja meil on see asi, mida me nimetame paindlikkuseks, me võime selles osas olla eri meelt, aga tegelikkuses on see just see asi, mis toimub. ja mina isiklikult arvan, et äh, väga oluline on, et äh, nendes uutes paindlikes formaatides, mida me välja mõtleme, peame me öö, ähm, korralikult äh, ilma institutsioonideta e-, edasi töötama. üks äh, saavutustest viimasel viieteistkümnel aastal oli millega tegelesid kolm liikmesriiki, aga mm, mm, see, neid töötas kõrge esindaja, aga me oleme nüüd selle äh, vallas jätnud kaotajaks, mis Minskis näiteks, näiteks Ukrainaga seoses Minski projekti protsessiga seoses, et Euroopa Liit ei olnud kaasatud. aga me peaksime mõtlema nii, kui me tahame üle saada sellest pessimismist, mis meid kõiki on vallanud praegu, et nende jaoks, kes soovivad edasi liikuda, on tegutsemisvõimalused olemas ja kui rääkida nüüd äh, kvalifitseeritud äh, häälteenamusega hääletustest, ma ei ole kindel, et äh, välis- ja julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas see on lahenduseks, sest mõelge nüüd korraks järele ja see on osa komisjoni ettepanekust. mõelge nüüd hetkeks järele selle üle, kui me räägime äh, sanktsioonidest ja otsustame neid kehtestada kvalifitseeritud häälteenamusega, et need, kes hääletavad vastu, et mida nad siis teevad, nad jah, loomulikult peaksid äh, aktsepteerima, aga nad võib-olla ütlevad, et äh, mm, me ei hooli sellest, me oleme seda näinud ümberpaigutamisskeemiga seoses ja äh, ümberasustamisskeemiga ja seoses ja Visegradi grupiga ja ma arvan, et kui te nüüd hetkeks mõel-, mõtleksite, milli-, ne katastroof see oleks äh, selle sõnumi jaoks, mida me tahame saata, nii et ma oleks ettevaatlik äh, kiiresti edasiliikumise suhtes ja et ma arvan, et me peaksime järele mõtlema selle üle. USA ja NATO viimase küsimusena. ma olen siin, ma ei ole siin nõus, äh, härra Pasescu, teiega, mis te ütlesite tuumaheidutuse kohta, et kui me seda teeksime, siis see vähendaks tuumasekkumused lävendit ja see oleks tõesti väga äh, ohtlik ja te ütlesite, et Euroopa Liit ei ole vahendaja. ma arvan, et on teisi võimalusi, kuidas äh, tegeleda president Trumpi otsusega mm, tulla välja Iraani tuumaleppest. me või-, oleksime võinud asju teha teistmoodi, me tegime seda äh, kaheksakümne teisel aastal, kui USA valitsus soovis, et äh, ameeriklased boikoteeriksid Nõukogude Liidu gaasijuhet ja meie tegime oma seisukoha väga selgeks ja meil õnnestus edasi liikuda hoolimata ameeriklaste vastuseisust. ajad olid teistsugused, me ei saa see, see, neid võrrelda, olen sellega nõus, aga võib-olla on teisi võimalusi näidata, et Euroopa võib olla oluline vahendaja, kui me tahame. meil on äh, siiski äh, Äh, meil on siiski olemas oma võimalused äh, majandusküsimustes ja nii edasi, et vahel me ei va-, näe lihtsalt neid. ja kui me räägime USA huvide nihkumisest või millest iganes, et strateegiline autonoomia ei ole võimalik, et me peame jääma NATO liitlasteks, aga üks asjadest, mis minu meelest on hämmastav, mõelgem, mida me näeme Sahelis, kus me oleme äh, esirinnas, üritame mingisugust strateegilist autonoomiat äh, üles ehitada ja me näeme, et üks meie peamistest liitlastest, nimelt ameeriklased, ütlevad, et me jätame teid sinna üksi. milleks NATO üldse on, kui me ei saa kokku leppida selles, et me oleme liitlased ja peame üksteist toetame, toetama, vaadake seda nüüd teiselt poolt, et me oleme alati öelnud, et eurooplased peavad äh, NATO liitlasteks jääma, ma olen sellega nõus, aga mõned meie liitlastest äh, NATO-s peaksid ka eurooplastega jääma liitlasteks ja see on asi, mida me praegu näeme. Natalii rääkis äh, Iraagist, kus ei ole küsimus selles, et kas Ameerika äh, väed viiakse välja, vaid küsimus on selles, millal nad välja viiakse. ja see on nüüd tõesti väga palju küsimusi tekitav, et mis asi on Atlandi-ülene eh, allianss. me peame mõtlema aut-, strateegilisele autonoomiale, sest me võime selliste olukordadega järjest rohkem kokku puutuda. ja lõpptulemus on asjad niimoodi, et kui mängus on Euroopa huvid, kas me oleme võimelised üksi, kui mõned meie liitlastest eh, otsustavad meid üksi jätta, kas me oleme võimelised oma huve kaitsma ja äh, selles ongi põhiküsimus ja me peame leidma siis lahendusi sellele küsimusele või vastuseid sellele küsimusele. am uitat Irak sau Afganistan sau... Monsieur Meyer, pour terminer. Thank you. Uh, yes, two, two comments on um, two points. Uh... kaks kommentaari, märkust selles küsimuses, et kas ei ole piisavalt varustust või tahtmist, siin on erinevus missioonide vahel, et on selliseid missioone, kus oleks olnud võimalik vägesid sisse saada, aga ei olnud soovi ja siis oli ka selliseid juhtumeid, kus paberil olid küll öö, äh, olemas väed, aga tegelikkuses nad ei olnud valmis, nii et jah, on ka võimekuse probleeme, see oleneb kõik operatsioonist. nüüd ma tuleksin selle kohta, selle juurde tagasi, mida Pierre ütles selle kohta, et tuleks siis ähm, õppida töö käigus nii-öelda, lihtsalt minna ja teha seda, mida on vaja. jah, ma tunnen küll suurt sümpaatiat selle mõtteviisi suhtes, kuid äh, kontekst on selline, et äh, kõigi tegevuste äh, kulud on palju nähtavamad kui tänapäeval kui varem, et see, mida ütlesid Aleppo kohta, see on täiesti õige, jah, on tõepoolest äh, toime pandud äh, ka kohutavaid asju ja ja see kõik on väga nähtav. ma usun, et me peame asju analüüsima väga ausalt maailma tundmed ÜJKP missioonid olid nagu poksija, kus äh, siis alguses äh, treener valib äh, just sellise vastase, kes on parajalt tugev, et ta ei oleks liialt tugev, et poksija saaks areneda ja kaotaks kogu aeg. mulle tundub, et me oleme praegu sarnases olukorras, et ÜJKP on praegu vastamisi palju vaenulikuma olukorraga, palju kõrgemate riskidega on suur oht ähm, huku, et on ähm, hukkunuid, et võetakse pantvange. meil on selliseid juhtumeid, kus koalitsiooniväged on äh, hukkunud. kas me oleme valmis selleks, kas me oleme valmis selleks, et äh, vastupanu on tugevam, kui me arvasime? kui me ei ole valmis, kui me ei ole valmis eskaleerumiseks, siis ei peaks me üleüldse äh, minema sinna riiki niisiis, me pea-, kui me ütleme, et äh, me ole-, me tahame olla ambitsioonikamad, siis samas me peame olema väga teadlikud riskidega, riskidest, mis sellega kaasnevad. et äh, nii, ähm, niisiis meie endi kaotustega võimalikega kui ka näiteks kaotustega tsiviilelanikkonna äh, seas. ma ei taha sellega öelda, et me ei tohiks seda teha, aga aga lihtsalt, et see ei ole nimelt Artemis või Concordia, vaid hoopis teistsugune operatsioon Euh, euh, ma tänan teid äh, kõigi, kogu selle vestluse eest ja ma arvan, et peame äh, ise olema tublid, me ei tohi tagasihoidlikkust äh, allaandmisega võrrelda. ma arvan, et meie sõnad ja teod tuleb kooskõlla viia ning äh, samuti on vaja meil äh, leida vahendid, et ambitsioonide kõrgusel olla ning äh, loodetavasti kümne aasta pärast, kui meie järeltulijad siin kahekümne aastast, äh, kahekümne aasta möödumist kaitse- või julgeolekupoliitika algusest tähistavad, on palju käegakatsutavam ja selgem see olukord kui praegu. aitäh kõigile!